Bene, signori, per favore, se volete prendere posto, possiamo... kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele ja siis me saame alustada tänase koosolekuga. täna on meil siin ka külalised, nagu te teate. ning äh, täna on siin väga palju eksperte, kes ka kuulamisel osalevad. tegemist on siis avaliku kuulamisega, mille on korraldanud meie kolleeg ja hea sõber härra Panseri ja see puudutab suhete tugevdamist naaberriikidega. ning äh, täpsemalt siis Maroko edasiarendatud staatusest saadud õppetunnid. Äh, meil on siin täna külas Ene Kolanda Puru, kes on ju siin juba ka varem viibinud ja praegu ta on Maroko kuningriigis aru, asuva Euroopa Komisjoni esinduse juht. ja nüüd ma tahaksin siis teda tervitada Euroopa Liidu äh, poolt, enam mitte ühenduse poolt, äh, seda siis seetõttu, et lepe on jõustunud, see, meil on külas ka Josefa Amrani, kes on Maroko kuningriigi välisministeeriumi peasekretär ning kes isiklikult on pidanud läbirääkimisi Maroko edasi arenenud staatuse osas ning külas on meil ka Ivan Mart-, Martin, kes on instituudi Instituto Complutense de Estudios Internacionales äh, teadusdirektor. ning tema käsitleb Euroopa ja Maroko suhteid. enne kui neile sõna annan, siis tahaksin teha ka omalt poolt lühikese sissejuhatuse ning kirjeldada natukene meie kuulamise konteksti ning eesmärke. me teame, et juba mõnda aega on täheldada seda, et naaberriigid on reageerinud positiivselt sellesse mõttesse, et arendada erisuhteid Euroopa Liidu liikmesriikidega ning äh, kõik see toimub erinevate nimetuste all, kuid äh, meie partnerriikide jaoks on see kõik äärmiselt huvipakkuv. tegemist on äh, nii-öelda katselaboriga, kus Euroopa Liit vaatab, milliseid uusi leppelisi suhteid on võimalik edendada ja seda siis laienemise ja naabruspoliitika raames. Maroko on esimene riik, kes on saanud edasi arendatud staatuse aasta tagasi. Iisrael on samuti tihendanud oma suhteid Euroopa Liiduga, kuid äh, see protsess küll katkes Gaza konflikti tõttu ning samuti sellele järgnenud poleemika tõttu. Egiptus, Jordaania, Tuneesia on samuti avaldanud soovi tihelt tugevdada suhteid Euroopa Liiduga ning me räägime kogu aeg ikka, äh, ikkagi äh, edasi arendatud äh, partnerlusest. täna me siis vaatleme erinevaid olukordi ning arutame oma külalistega seda, kuidas kõik need sündmused on mõjutanud ka meie institu-, institutsioonide poliitikat me tahaksime eraldi välja tuua ka parlamendi rolli eh, selles suhtes, mis puudutab meie suhete väljakujundamist naabritega. siiani ei ole komisjon ja nõukogu konsulteerinud meiega. meie otsustasime täna rääkida Marokost sellepärast, et meie meelest on Maroko kõige eh, paremaks näiteks ning ma tahaksingi anda sõna nüüd meie ekspertidele ning esmalt härra Randapuru ning ma palun, et te piirduksite kümne minutiga, et meil jääks ka aruteluks viisalt aega, palun. aitäh, esimees, austatud saadikud. tänane päev on väga oluline Euroopa Liidu välispoliitika jaoks, sest nagu te teate, siis täna jõustub Lissaboni leping eelkõige just välispoliitika vallas. see tähendab, et Euroopa Komisjoni tele, delegatsioonid, neid on praegu sada kolmkümmend maailmas, nendest saavad nüüd Euroopa Liidu delegatsioonid laiendatud pädevusvaldkondadega, sest äh, ÜVJP teine sammas muutub nüüd Euroopa Liidu pädevusvaldkonna osaks ning äh, ning tulevikus ei ole enam äh, pooleaastaseid eesistumisi, mis ei vastanud äh, järjepidevuse vajalikkusele välispoliitika vallas. meil ei ole väga palju aega ning äh, tahaksin tõlgendada seda natuke iseloomulikku looma, milleks on edasiarendatud staatus milles see siis seisneb? esiteks peab täpsustama, et Euroopa Liidu ning Maroko vaheline leping edasiarendatud staatuse osas vastab majanduslikule ning poliitilisele arengule, mis Marokos on toimunud. Need arengud on olnud märkimisväärsed ning Nad võimaldavad täheldada, et assotsiatsioonilepingut on ellu rakendatud väga hästi. see on võimaldanud parandada demokraatia ning poliitilist olukorda Marokos. ning see on võimaldanud alustada ka majanduslike reformidega selleks, et kaasajastada Marokot ning teda lähendada Euroopale nüüd äh, kui me räägime edasiarendatud staatusest, siis see tähendab, et Euroopa Liit tunnustab arenguid, mis on toimunud Marokos ning et Euroopa Liit äh, soovib Marokoga si-, süvendada oma majanduslikke ning poliitilisi sidemeid edasiarendatud äh, staatus näitab ka, et Maroko kuningriik on otsustanud lähendada ennast Euroopa Liidule. Maroko kuningriik äh, ise äh, tegi algust diplomaatilise strateegiaga, mille eesmärk oli saavutada see edasiarendatud staatus. me peame seega täheldama, et Maroko on naaberriik, kes on väga otsustavalt hakanud lähenema Euroopale. see tähendab, et Maroko viib läbi reforme selleks, et äh, kohalduda äh, Euroopa Liidu põhimõtete ning väärtustega. tegemist on äh, väga olulise lähenemisviisiga ning suhtumisega, äh, mis näitab, et riik on otsustanud äh, moderniseeruda ning äh, ellu rakendada välispoliitilist strateegiat, millest härra Amrani meile täpsemalt pärast räägib. seega tunnustatakse Maroko edusamme ning äh, seda tehti kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobris, mil kirjutati alla äh, konkreetsele teekaardile ning äh, sellega pandi paika need meetmed, mida peab võtma eesmärkide saavutamiseks ning need meetmed käivad Euroopa naabruspoliitika raamesse ning äh, need võimaldavad lahendada Euroopa Liitu ning Marokot ning saavutada nende ühiseid eesmärke. mis selles teekaardis siis täpsemalt kirjas on? esiteks me peame haldama oma poliitiliseid suhteid märtsikuus Hispaania eesistumise all leiab aset esimene tippkohtumine Euroopa Liidu ning Maroko vahel. seejärel tihendatakse poliitilisi suhteid Euroopa Liidu ning Maroko vahel. eesmärk ei ole mitte ainult piirduda kahepoolsete suhetega vaid oma poliitilise dialoogi käigus rääkida ka kõikidest ähm, maailma või piirkonda puudutavatest huvedest. valdkondadest, milles Euroopa Liit ning äh, Maroko peavad tegema ühiseid jõupingutusi kliimamuutus ning majanduskriis sunnivad neid äh, tegelema valdkondadega, mis ulatuvad kaugemale kui vaid nende kahepoolsed suhted. ühised väärtused on kaasa toonud ka äh, normide ühtlustamise, mis võimaldavad äh, paremini koostööd teha Maroko jaoks tähendab see Euroopa Nõukogule lähenemist ning tema poliitikatele lähenemist. Te teate, et äh, Euroopa Nõukogu tegeleb äh, küsimustega, mis äh, mõjutavad ka Euroopa Liidu poliitikat ning Maroko on üles näidanud soovi täh-, lähemalt suhelda Euroopa Nõukoguga, eelkõige just inimõiguste küsimuste vallas. peab ellu rakendama ka kõik otsused, mis võimaldavad lähendada Maroko seadusi, poliitika, tööhõive, majanduse ja, ja muudes valdkondades Euroopa Liidu normidega. kõige selle eesmärk on tagada, et äh, Maroko võib lõimuda Euroopa Liidu siseturuga. tegemist on olulise väljakutsega ja see on täiesti kooskõlas sellega, mida teevad kandidaatriigid, kellel on võimalus tulevikus liituda Euroopa Liiduga. Marokot see loomulikult ei puuduta. nii et äh, Maroko vabatahtlikult teeb kõike seda, äh, teades, et ta ei saa kunagi mitte liikmesriigiks, vaid äh, tahab lihtsalt ennast reformida ning lähendada oma seadusandlust ühenduse agiiga ja seda oma tuleviku arengu nimel poliitilises valdkonnas on palju edasiarenguid toimunud, ka koostöö valdkonnas. väga äh, viljakas koostöö on äh, Inimõiguste Nõukogus ning äh, Maroko on lahendanud oma seisukohti ka Euroopa Nõukogu omadele. edasiarenguid on ka kaubanduse valdkonnas ning põllumajanduse valdkonnas, palju on aga teha veel teenuste valdkonnas. ning äh, mis puudus, puudutab seadusandluste ühtlustamist, siis äh, selles vallas ei ole me veel Maroko jaoks kindlaks pannud kindlaid eesmärke oma Maroko kolleegidega töötasime välja dokumendi, mis võimaldab detailsemalt analüüsida kõike seda. mul ei ole kahjuks aega sellest dokumendist täpsemalt äh, rääkida. seal analüüsitakse võetud meetmeid äh, selle ühtlustamisprotsessi raames. millised on meie ees seisvad suured väljakutsed? minu arvates peame me kõigepealt äh, lõpule viima majandusalased läbirääkimised, millega on alustatud. see peaks võimaldama sõlmida ambitsioonikama kaubanduslepiga, mis on ette nähtud edasiarendatud staatusega. eesmärgiks on äh, Maroko majanduslõim äh, integreerida Euroopa siseturuga. see on meie tuleviku ülesanne, eks näeme, kuidas edasi areneb järgmiste kuude jooks-, järgmiste kuude jooksul. me peame järgmiste kuude jooksul läbi viima, lõpule viima läbirääkimised ning äh, endale seadma ambitsioonikaid eesmärke. meie teine suur äh, väljakutse, mis on selle edasi arenenud, arendatud staatuse keskmeks, on Ähm, seadusandluste ühtlustamise kava. järgmiste kuude jooksul peavad äh, marokolased äh, kindlaks määrama, mil määral nad tahavad oma seadusandlust ühtlustada Euroopa Liidu seadusandlusega, mil määral nad tahavad äh, reformida oma konkurentsiõigust ja muud ning nad peavad kindlaks määrama ka tähtajad ning äh, graafiku selleks, et äh, näha, milliseid edusamme nad on suutelised saavutama. me peame vaatama, millistes valdkondades saavutatakse edu ja millistes mitte ning äh, see võimaldab meil läbi viia äh, olukorra objektiivse hinnangu. seda me üritame järgmiste kuude jooksul teha me usume, et see on võimalik, selleks on loomulikult vaja teha palju tööd. Äh, Maroko valitsus peab äh, tegema jõupingutusi selle nimel. aga ma olen Marokos olnud juba kaks kuud ning olen enam veendunud kui kunagi varem, et äh, Maroko valitsus on pühendunud selle staatuse ellurakendamiseks ning sellega seotud edu tagamiseks. väljakutsed on suured, aga kui meid äh, saadab edu, siis annab äh, kõik see assotsiatsioonilepingule lisandväärtuse. täna on Maroko ainuke riik, kellele on antud edasiarendatud staatus. tegemist on poliitilise lubadusega sellele järgnevad konkreetsed lubadused ning nende eesmärk on tagada, et Marokol ning Euroopa Liidul on suurem võimekus dialoogi pidada, areneda ning äh, muutuda liitlasteks, kes astuvad vastu ühiselt kriisidele. eelkõige just näiteks Lähis-Ida probleemidele tegemist on praegu alles protsessi algusega, aga kui meie ning Maroko valitsus hästi töötame, siis on meil lootust, et äh, me tagame majandusliku edu ning stabiilsuse ja rahu, aitäh! suur tänu, härra Landapuru! järgmisena saab sõna Jussef Amrani, kes on Maroko Kuningriigi välisministeeriumi peasekretär, palun! Darles gracias, senor presidente suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, sooviksin ma tänada teid selle eest, et te kutsusite mind sellele avalikule kuulamisele siia Euroopa Parlamenti. minu riik tunneb suurt huvi Euroopa Parlamendi vastu eelkõneleja Eneko Landapuru rääkis äh, Maroko ja Euroopa Liidu vahelistest suhetest ning need on Maroko jaoks strateegilise tähtsusega. Maroko on alati panustanud nendele suhetele alates sellest hetkest, kui käivitus integratsiooniprotsess. me oleme alati panustanud sellele, et süvendada oma suhteid Euroopa Liiduga ja nagu ka teie ütlesite, härra esimees, siis äh, Euroopa Liit on alati kohelnud Marokot priviligeeritud partnerina Euroopa Vahemere piirkonnas. meie kohalolek täna siin annab meile põhjust äh, rahuloluks nii äh, Euroopa Liidu kui ka Maroko poolt tegemist on valitsustevahelise strateegilise prioriteediga, et meil on sellised suhted. samas need pakuvad äh, võimalusi arendada vastastikust läbikäimist hästi edasi. oktoobris kaks tuhat kaheksa astus Maroko uus, uut faasi suhetes Euroopa Liiduga ja seda seetõttu, kuna ühine dokument, teekaart võeti vastu selles dokumendis sätestatakse kõige olulisemad äh, suhete aspektid ja eesmärgid Maroko ja Euroopa Liidu vahel ning kaasatakse kõik valdkonnad, mis on meie jaoks olulised ja mis meid puudutavad. ma üritan kümne minuti jooksul, see ei saa olema küll lihtne, aga ma siiski üritan rääkida selle protsessi põhipunktidest räägin sellest projektist, mis võimaldab sellist äh, tugevdatud äh, partnerlust ja edasiarendatud staatust. ma tahaksin rääkida meiepoolsetest soovidest ja lõpus ka natukene tulevikuperspektiivist. Maroko kuningriik on alati panustanud sellele, et süvendada suhteid Euroopa Liiduga ja seda lähtuvalt äh, Rooma lepingute vaimust. selgelt on Need suhted saavad tugeva aluse tuhande üheksasaja kuuekümne üheksandal aastal sõlmitud majanduslepinguga, aga meil on ka globaalsem leping, mis allkirjastati hiljem. ehk siis äh, kümme aastat äh, pärast Barcelona konverentsi, üheksa aastat pärast assotsiatsioonilepingu jõustumist ja enam kui viis aastat pärast äh, naabruspoliitika tegevusplaani jõustumist oli loomulik ja normaalne, et meie suhted arenevad edasi. täpsemalt äh, ambitsioonikama ja konkreetsema raamistiku suunas. see omakorda tõi kaasa olemasoleva assotsiatsiooni raamistiku veelgi suurema avanemise. nagu härra Landapuru ütles, siis äh, assotsiatsiooni leping on oluline nii Marokole kui ka Euroopa Liidule. Maroko on alati üles näidanud tahet olla osa ambitsioonikamast protsessist. seda seletab äh, Maroko strateegiline asukoht. me oleme neljateistkümne kilomeetri kaugusel Euroopast ja on ka mitmesuguseid teisi põhjuseid, miks Maroko soovib Euroopa Liiduga läheneda. kui rääkida investeeringutest, siis me oleme vastastikku investeerinud Maroko Euroopa Liitu, Euroopa Liit Marokosse. pärast Maastrichti lepingut on Euroopa Liidust saanud tõesti tugev majanduspiirkond, kus on tugevad reformid ja madal defitsiiditase ja tahaksin öelda nüüd ka veel järgmist. Euroopa naabruspoliitika, mis sai alguse aastal kaks tuhat kolm ja Maroko oli üks esimesi lõunapoolseid riike, mis naabruspoliitikat toetas ja te teate, et selle poliitika põhimõtted on äh, järgmised. eristamine ja tugevdatud koostöö ja sellest äh, lähtuvalt vastati Maroko esimesele ambitsioonikale ambitsioonile ehk eesmärgile. Maroko on teinud mitmesuguseid püüdlusi reformimise valdkonnas ja Marko püüdlusi on ka esile tõstetud. nüüd äh, me saavutasime edasiarendatud staatuse. meil on süvendatud ambitsioon, aga ka strateegiline nägemus. me ei ole küll Euroopas, aga me soovime olla Euroopale lähedal. Euroopa Liit toetas meid meie püüdlustes. mis puudutab äh, seda mm, strateegilist äh, ambitsiooni, mida Maroko soovis äh, saavutada, aga ka uuendamis- ja demokratiseerimisprotsessi Euroopa Liit Marokos on alati toetanud. nüüd, äh, mis puudutab edasiarendatud staatust, mida ma juba mainisin, siis soovin öelda järgmist. enne kui lepingud algasid ja lõppesid, üritasime meie Marokos saada laialdast äh, poliitilist äh, toetust. me ühendasime erinevad jõud, me lähenesime osaluspõhimõttest, kaasasime kõikide institutsionaalsete osalejate panuse ning äh, samuti ei jäänud välja valitsusvälised organisatsioonid. me soovisime samasugust dünaamilist protsessi nagu Euroopa Liidus. dokument, mis võeti vastu kahe tuhande kaheksanda aasta lõpus, joonistab äh, tegevus kaardi, mis tõi endaga kaasa ka konkreetsed sammud. kõik toimus tasakaalustatult niimoodi, et äh, poliitiline, majanduslik ja inimlik mõõde on selles edaarend-, edasiarendatud staatuses kõik võrdselt kaasatud. ja miks siis selline edasiarendatud staatus? sellepärast, et Maroko saavutas äh, teatud taseme ja uue dünaamika suhetes Euroopa Liiduga. seetõttu oli meil vaja ambitsioonikamat raamistikku, et suhteid selles siis edasi arendada. meil olid Euroopa Liiduga huvitavad suhted ja kogemused enne edasiarendatud staatust äh, või osalesime me mitmesugustes äh, Euroopa Liidu programmides ja missioonides nagu Altea, äh, Galileo ja Open Sky ning seetõttu oli täiesti loomulik, et me liigume edasi järgmisele tasemele. nüüd äh, üks aasta on möödunud ja mida on saavutatud? poliitilisel tasandil oleme me saavutanud palju. esiteks nüüd on olemas oluline raamistik äh, koostööks. Äh, meil on olnud äh, julgeolekukomisjonide ehk koppidega huvitavad kohtumised Araabia Magribi riikidega oleme me tegelenud ka terrorismi küsimustega, ka üleatlandiliste teemadega, meil on nüüd oluline koostöömehhanism, millele meie saame anda omapoolse panuse partneritena ja me saame tuua välja oma nägemuse. see on oluline nii meie jaoks kui ka Euroopa partnerite jaoks. meil on olnud äh, poliitilised arutelud äh, ka praeguse Rootsi eesistujaga samuti on meil olnud äh, kohtumisi Euroopa Liidu eesistujatega ÜRO kohtumiste raames. samuti äh, on meil olnud äh, ÜRO teemalisi kokkusaamisi. inimõiguste komisjonis on toimunud ka Euroopa Liidu ja Maroko vahelised kohtumised on mitmesuguseid protsesse, mis on ka käimas veel, et tugevdada poliitilist dialoogi meil on väga tugevad suhted ka Euroopa Nõukoguga. me väga panustame ka sellele suhete valdkonnale. nüüd ähm, Euroopa tasandi juurde. enne kui ma hakkan rääkima majandusküsimustest ja hakkan vastama parlamentaarsetele küsimustele, tahaksin ma toonitada, et majandusküsimused on Maroko jaoks väga olulised ja tähtis on ka parlamentaarse dialoogi süvendamine. seetõttu, viis minutit veel, soovin ma kasutada seda võimalust, et öelda teile, et äh, oleks vaja konkretiseerida Euroopa Liidu Parlamendi ja Maroko parlamendi vahelise koostöö komisjoni tööd. Maroko parlament on nendest suhetest väga huvitatud. meil oli kohtumine ka Euroopa Liidu suursaadiku suhete süvendamise teemal omal ajal ja Marokos on poliitilistel parteidel tõesti suured ootused edasiarendatud staatusele. lähenemine Euroopa Liidule on toonud kaasa suured äh, ootused ja lootused meie riigis. ja nüüd äh, majandusküsimustest veel härra Landapuru juba neid mainis, aga kõige olulisem on siinkohal lähenemine ehk õigusaktide konvergents siseturul. Maroko jaoks on see aspekt äh, ülimalt oluline. me soovime see veelgi rohkem läheneda Euroopa turule. me oleme valmis läbi viima kõik vajalikud reformid selleks, et erinevatel läbirääkimistel läheneda Euroopa Liidule. see puudutab äh, teenuste liberaliseerimist, asutamisõigust, äh, aga ka põllumajandustooteid. strateegiline lähenemine uue lepingu puhul, see seisneb põhiliselt äh, selles, et Marokol oleks äh, juurdepääs Euroopa Liidu siseturule. teisalt äh, edasiarendatud staatus sõltub sellest, et kõik äh, osapooled saaksid sellele täielikult panustada. seetõttu oleme me kaasanud ka võimalikult palju ettevõtteid, et ka nemad saaksid äh, panustada sellesse protsessi, saaksid seda toetada niimoodi, et edasiarendatud äh, staatus äh, kujuneks edukaks. mis puudutab veel majandussaavutusi sellest staatusest lähtuvalt, siis tahaksin toonitada, et äh, võltsimisvastane võitlus, intellektuaalomandi kaitse, tarbijakaitse raamistiku loomine ja Maroko Tarbijakaitseameti loomine on need sammud, mida esile tõsta. nüüd äh, rääkides inimlikust tasandist, siis äh, kõrghariduse, teadus- ja arendustegevuse süsteemide lähendamine on äh, teemad, äh, mis on meie jaoks vastastikust huvi pakkuvad. me soovime tugevamalt äh, osaleda erinevates äh, programmides, näiteks nendes, mida pakub äh, Londonis asuv agentuur. mul ei ole nüüd äh, palju aega ja seetõttu tahaksin ma rääkida veel kahest teemast, finants, toetus ja muud, ma tõesti tahaksin kinni pidada kümnest minutist, aga nüüd finantsmõõtme juurde meie koostöö raames. Marokol on hea meel et meil on koostöö selles valdkonnas Euroopa Liiduga ja me soovime, et edasiarendatud staatuse rakendamine tugevdaks veelgi rohkem seda koostööd. koostöö on olnud tulemuslik ja edukas, aga meil tuleb tähelepanu pöörata ka Maroko vastuvõtuvõimele. rääkides nüüd äh, riiklikest äh, indikaatorprogrammidest siis minu riik rõhutas, et äh, on vajalik äh, esile tõsta inimlikku ja sotsiaalset mõõdet. me suhtume sellesse valdkonda väga ambitsioonikalt ja me toonitasime juba läbirääkimiste käigus, et Euroopa Liit äh, võiks meid toetada selles valdkonnas. teatavate ressurssidega oleks võimalik äh, Marokot toetada, et ka selles valdkonnas tõesti jõuda edasi arendatud äh, staatuse tasemele, me oleme valmis tooma ohvreid ja töötame ka selles valdkonnas naabruspoliitika raames äh, hea meelega koos Euroopa Liiduga Enego Landapuru juba ka ütles, et äh, me praegu üritame paika panna vahendid, koostöövahendid, mis äh, oleks ambitsioonikam kui senini raamistik, mis praegust protsessi juhib. me oleme pannud paika põhialused selleks, ambitsioonikaks äh, teeks, mis võimaldab meil välja töötada tulevikus ambitsioonikama vahendi Euroopa Liidu naabruspoliitika raames. mis on siis kõige olulisemad püüdlused Maroko jaoks? Maroko soovib äh, tõsta assotsieerumistaset Euroopa Liiduga me loodame Euroopa Parlamendi ja järgmise eesistuja Hispaania toetusele, et oleks äh, võimalik äh, luua parlamentaarne komisjon Euroopa Parlamendi ja Maroko Parlamendi vahel, me soovime tugevdada dialoogi ja me soovime tihendatud koostööd äh, ministeeriumite tasemel ning nõukogu töögruppide tasemel. samuti on tähtis ad hoc töörühma töö edasiarendatud staatuse osas ja võiks kaasata ka valitsusväliseid organisatsioone, Maroko kohalikke omavalitsusi ja muid osapooli, kes on teemast huvitatud. on ka muid valdkondi, milles tuleb teha edusamme, näiteks liikumisvabadus. me teame, et need on väga delikaatsed teemad, aga meie kogemus näitab, et Euroopa Liiduga suheldes on võimalik edasi jõuda kõikides küsimustes, nüüd meil on Lissaboni leping ka jõustunud ja Maroko on valmis kaaluma kõiki vahendeid et äh, saavutada veelgi ambitsioonikam suhe kogu Euroopa Liiduga, tänan. jah, suur aitäh. nüüd võtab äh, sõna aga teadusdirektor äh, härra Ivan Martin, palun, sõna on teile. suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu kõigile selle eest, et kutsusite mind täna siia rääkima Maroko edusammidest ning neist õppetundidest, mis me saame selle, tänu sellele edasi arendatud staatusele, millised on võib-olla puudujäägid ning kuidas seda ära kasutada eh, naabruspoliitika raames. siin on kolm telge, härra Amrani juba rääkis sellest protsessist, esmalt naabruspoliitikat, teiseks, kuidas see staatus ning teised projektid on omavahel kooskõlas ja seda ka seoses naaberriikidega. ja enne kui sisulise kõigest pikemalt räägin, tahaksin ütelda, et mina olen sõltumatu vaatleja minu ainsaks kohustuseks siin on luua rahul ja turvalisusel põhinev ruum Euroopa Liidu, Liidu naabruses ning selle alusel ma olen ka toiminud. kuna ma olen eurooplane, siis ma ei tahaks mitte keskenduda eelkõige Maroko lubadustele, härra härrad Landapuru ja Amrani juba kõnelesid sellest pikemalt, kuid ma tahaksin rääkida Euroopa-poolsetest äh, lubadustest. ma usun, et selles valdkonnas äh, sellest tulekski rääkida. edasiarendatud staatus tegelikult tähendab seda, et Euroopa Liit on oma naaberriikidega suhetes hakanud vahet tegema. ning see põhimõte tegelikult põhineb võrdlus, võrdlustel. ning Euroopa Vahemere Instituut on läbi viinud ka uurimuse, seda komisjoni tellimusel ning ning selles osales kolmsada seitsekümmend äh, eksperti. ning tuleb ütelda, et, et uurimuse tulemused on väga positiivsed, viiskümmend protsenti arvab, et tegemist on edusammuga äh, taolise vahetegemise põhimõtte kohaldamise puhul Vahemere piirkonnas. millised on siis need kriteeriumid, äh, mis võimaldavad vahet teha? esmalt tegevuskava naabruspoliitika raames. kui me aga näeme, millised on äh, Maroko puhul tegevuskavad, siin on üheksa erinevat äh, prioriteetset valdkonda, üheksakümmend eesmärki ja äh, kolmsada konkreetset tegevust, nii et siin on väga keerukas selget kriteeriumit välja tuua. kui me analüüsime nüüd eduaruandeid, mis komisjon on avaldanud siis äh, selgub neist aruannetest, et tegemist ei ole eduaruannetega, vaid piirduvad need aruanded sellega, mis on tehtud. Äh, tegemist on läbipaistva süsteemiga, kuid analüüsist on puudus ning äh, erinevate riikide puhul ei kohaldata samu kriteeriume. seega on võrdlevat analüüsi väga keerukas läbi viia ja see ei vasta miinimum äh, jätkutegevuse või kontrollimeetmetele, nõuetele. sellistes valdkondades nagu näiteks haridus või tööhõive, siin ei ole ühendusel pädevust. naabruspoliitika vahendid ei võimalda välja töötada taolisi kriteeriume selles valdkonnas ning äh, praktikas me näeme, et septembris kaks tuhat kaheksa Euroopa Liit hindas äh, väärtustas äh, suuresti suhteid Iisraeliga mõni päev pärast aruande avaldamist komisjoni poolt. aga me nägime, et okupeeritud territooriumitel inimõiguste äh, vallas edusamme ei olnud, nii et me näeme, et siin ei ole mingit äh, põhjuslikku seost äh, komisjoni aruande ning läbirääkimiste alguse vahel, mille eesmärgiks oli siis eristaatuse äh, üle läbirääkimist pidada. Iisraeli puhul me küll nii kaugele ei jõudnud. Maroko puhul aga oli konsensus selles osas, mis puudutas edusamme ning see staatus ka vastab sellele, kuid nädal pärast ühisdokumendi väljatöötamist ministrite, välisministrite nõukogu oma poolt tuli välja pika selgitusega, kus äh, siis selgitas Jordaania, Egiptuse ka sõlmitud erisuhteid. nii et te näete, et see jällegi vähendab Marokole antud staatuse väärtust, sest et põhimõtteliselt tahetakse see staatus üldiseks muuta. mis on siis selle edasiarendatud staatuse lisandväärtus, mis mõttes ta on edasi arendatud? naabruspoliitika on meil ju raamistikuks kõikide meie naabritega suhetes ning sellest tulenevalt on äh, naabruspoliitika tulemused samuti äh, kriteeriumiks. praegu me oleme liikumas äh, selle poole, millest andi teada samal päeval, kui edasiarendatud staatuse andmisest teada anti. sellest räägitakse ühisdokumendis kus kirjeldatakse tõesti märkimisväärseid edusamme poliitilise dialoogi raamis, seda võib muidugi küll kahtluse alla seada, kuid lisaks sellele räägitakse ka inimõigustest, osalusest, põhiõiguste kaitsel ja nii edasi, põhivabaduste kaitsel. kuid tegemist on ikkagi pigem teekaardiga, mis avab perspektiive Marokole, aga konkreetset sisu ei ole peale siis poliitilise dialoogi. Maroko on endale võtnud kolm prioriteeti. põllumajandus, finantsabi ning äh, inimeste liikuvus, need kolm valdkonda nende osas me ei ole täheldanud edusamme. põllumajanduses eh, läbirääkimised käivad juba aastaid. nüüd, mis puudutab inimõigusi, siis eh, kõik sõltub Maroko puhul tagasivõtuleppele allakirjutamisest meie omalt poolt ei ütle, et ilmtingimata Maroko seeläbi saab äh, ka viisa äh, lihtsustamissüsteemis osaleda. nüüd, mis puudutab kolmandat äh, finantsabi, jah, tõesti, siin on vaja leida piisavaid rahalisi vahendeid ja need peavad vastama ka selle staatuse ambitsioonidele, kuid enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat me ei saa mitte midagi ette võtta, sellepärast et meil on vastu võetud finantsperspektiiv. Äh, äh, nii et te näete, et selle edasi arendatud staatuse näol on tegemist pigem poliitilise märguandega. see näitab, äh, millised on mõlema osapoole kohustused, kuid tegelikult sisulist, konkreetset sisu ei ole edasiarendatud staatuse kohaldamine võib-olla kõige nähtavamaks tulemuseks oli kolmeteistkümnendal oktoobril kaks tuhat kaheksa Euroopa Liidu eh, ning Maroko vaheline tippkohtumine ning samuti neljandal märtsil leidis aset kohtumine. Eh, see oli juba kaheksateist kuud tagasi. ning äh, samas idapoolsete naabritega leidis äh, aset kohtumine väga kiirelt. kahe tuhande kaheksanda aasta nõukogu teatises äh, Iisraeliga erisuhete arendamise kohta ning äh, Tuneesia ja Jordaaniaga erisuhete arendamise kohta. kõik see sarnaneb vägagi sellega tegelikult, mis on edasi arendatud staatuse puhul paika pandud mis puudutab idapoolseid naabreid, siis tegemist on siin mitmepoolsete suhetega. ning tegemist oleks uue naabrusmudeliga, millel ei ole konkreetset seost naabruspoliitikaga. tegemist on poliitilise dialoogiga, kaubavahetuse suurendamisega, põllumajanduse kaasamisega ning samuti on alla kirjutatud uuele leppele siis naaberriikidega. ning tegelikult sellised klauslid on kõikides naabruslepetes nüüd edasi järgmine punkt. kuidas kõik need algatused omavahel on seostatud? väga keerukas on tegelikult sellist äh, seostatust näha väljaspoolt vaadates. ma ei väida, et seda ei ole, kuid poliitilist dokumente ei ole selles osas ning erinevate eesmärkide täitmine ning äh, need Iisrael, Tuneesia, idapoolsed riigid põhimõtteliselt on tekkinud väga segane pilt. nagu diskrimineeritaks assotsiatsioonilepinguid idapoolsete riikidega, Marokoga ja teistega. kasutatud on sada viiskümmend miljonit eurot kuue riigi puhul, Maroko puhul aga mitte midagi. neli temaatilist platvormi, mis välja töötati koos idapoolsete riikidega, see, sellist äh, asja ei ole välja töötatud Marokoga edasi arendatud staatuse osas. viisaküsimused ning äh, tööturu avamine, mida mainitakse äh, assotsiatsioonilepingutes kui idapoolse riigiga, aga selliseid aspekte ei ole edasi arendatud staatuse puhul Marokoga ära toodud institutsionaalne äh, institutsioonide tõhustamine jällegi, mis on idapoolsete riikide puhul välja toodud, Maroko puhul seda ei ole. nii et äh, põhimõtteliselt on äärmiselt keerukas siin korda luua, kodanikud ei saa sellest suurt midagi aru ja ka ekspertide jaoks on see väga keerukas. me näeme, et on väga palju erinevaid vorme naabruspoliitika elluviimiseks. esimene tippkohtumine kaks tuhat kümme toimub siis märtsis poolteist aastat on juba läbirääkimised teekaardi üle kestnud, loodetavasti nüüd äh, suudame astuda ka, ka konkreetseid samme. me peame julgustama edusamme neis sektorites, kus on juba mõndagi saavutatud. aga näiteks õigusloome lähendamise osas ei ole selliseid äh, tõuke, tõukevahendeid ette nähtud. aga edusammude, edusamme just tulekski hinnata ning edasiarendatud staatus peaks olema selle märgiks, et me hindame taolisi edusamme. samuti tuleks vaadata äh, täpsemalt, milliseid kriteeriume me siis ikkagi kasutame ning äh, kuidas me jõuame assotsiatsioonilepingule näiteks Alžeeria puhul? on miinimumlepe, Liibüaga käivad läbirääkimised praegu raamlepingu üle ning nende läbirääkimiste eesmärgiks on edasiarendatud staatuseni jõudmine, see tähendab osalemist ühises põllumajanduspoliitikas ning äh, muud muudes suuremates Euroopa poliitikates. sellised erinevad projektid võimaldavad meile erinevaid suhteid arendada. näiteks Tuneesia puhul on võimalik majanduse vallas tihedamat koostööd edendada, samas jällegi poliitiliste dialoogi on raske nendega edendada näiteks inimõiguste osas kuid see ei tohiks jällegi takistada seda, et oma suhteid eh, tihendame neis valdkondades, kus see võimalik on. seega tuleks natukene korda luua selles eh, kogu süsteemis, kuid paraku eh, seda korda ei paista kuskilt tulemas. suur tänu, härra professor ning enne kui läheme edasi aruteluga, paljud kolleegid on juba sõna palunud. tahaksin tervitada eh, Euroopa Vahemere võrgustiku inimõiguste delegatsiooni, kuhu kuuluvad mitmed Maroko vabaühenduste liikmed ning eh, te leiate ka väljaspool, eh, vabandust, saalis siin aruande inimõiguste olukorra kohta ning Euroopa Liidu ja Maroko suhete kohta. nii et palun, saab sõna nüüd kolleeg Chairman, um, I suppose that's the penalty for being the only person here at the beginning <laughs> um,. May I ask one or two quick questions I...? austatud esimees, paar küsimust. mulle väga meeldisid kõik kolm ettekannet. kolm minutit te lubasite mulle. ning mul oli hea meel kuulda erinevaid seisukohti, mis on väga erinevad. tahaksin teada aga, kas inimesed tegelevad selle asjaga, kui neil ei ole sellega kaasnevat majanduslikku kasu või muud kasu. ning äh, kas äh, tänased kolm sõnavõtjat võiksid öelda ka paar sõna selle kohta, kas tegemist on vaid ähm, halduskokkulepetega või kaasnevad sellega kõik ka poliitilised tagajärjed, sest see tähendaks, et Maroko, kui nii võib öelda, üritab luua suhet mis äh, on kõike muud kui Euroopa Liidu liikmelis, liikmesus. ning äh, see võib tuua kaasa nii probleeme kui ka võimalusi. teine küsimus. kas see võib luua eeskuju ka teistele riikidele, nagu näiteks Türgi? Äh, Türgi teema on väga vastuoluline, ta võib või mitte saada Euroopa Liidu liikmesriigiks ning kui ta ei saa, siis kas see oleks tema jaoks teine parim võimalus? kolmas mitte keegi ei ole maininud äh, sisserände probleemi. kas äh, seda on juba arutatud ning millised järeldused on sellest tehtud? neljas küsimus. kas äh, Maroko valuuta on seotud euroga ja kui mitte, siis kuidas mõjutab see majanduslikke kokkuleppeid? ning lõpuks üldiselt, kas see võib olla ka eeskujuks tuleviku tegemistele vastavalt professor Martini sõnavõtule võib tunduda, et mitte. Äh, või siis on tegemist erijuhtumiga, mida teiste riikide puhul ei korrata üle. aitäh. aitäh, härra Atkins, härra Stresse. tänan, esimees. ma sooviksin äh, õnnitleda kõiki neid, kes aitavad kaasa sellele süvendatud äh, suhtele sellepärast, et Vahemere riigid on väga olulised kogu Euroopa Liidu jaoks. see on oluline samm, arvestades seda, arvestades seda, milline vastutus on Euroopa Liidul Vahemere äärsete riikide kaasamisel. sooviksin tänada ka Marokot äh, tehtud äh, püüdluste edusammude eest. mul on küsimus mis on Euroopa kodanikel väga südamel ja see on seotud julgeoleku küsimusega. kuidas on lood tagasivõtulepinguga? meil on seda lepingut hädasti vaja, et äh, anda kodanikele kindlustunnet, tänan. Grazie onorevole Strasser, alla parola la collega. suur tänu, härra Strassen. ja Ojuland, palun. Join myself with tänan. sooviksin liituda nende kolleegidega, kes tõstsid esile Euroopa Liidu ja Maroko vaheliste suhete paranemist. kõigepealt ma tahaksin esitada küsimuse Maroko kolleegile. millised on teie riigi ja Euroopa Nõukogu vaheliste suhete edusammud? on ääretult oluline, et te lähenete ka inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonile, aga ma tahaksin teada, milliste muude konventsioonidega te plaanite liituda, milles te plaanite osaleda. teine küsimus on härra Landapuurule. kui on perspektiiv, kas on perspektiiv Euroopa Liidu ja Maroko vaheliseks koostööks ka energiavaldkonnas? suur tänu, kolleeg Ojuland, järgmisena saab sõna kolleeg Benarabe. Euh, jah, suur tänu, esimene küsimus on härra Amranile. ma tahaksin teada, kuidas te plaanite seostada oma koostööd Euroopa Liiduga ning oma teiste partneritega äh, Araabia Magrebi liidust. me leiame, et tegelik koostöö Äh, Marokoga, mis praegu ei ole küll selline, kas te ei arva, et oleks ÜMA raames äh, arendada paremaid suhteid, sellepärast et tegelik partnerlus oleks äh, võib-olla tõhusam Euroopa Liidu ja oma vahel kui Euroopa Liidu ning iga riigi vahel eraldi seda küsimust esitades ma tahaksin äh, viidata ka äh, Maroko kirjanikule härra Hatible, kes lahkus meie seast sel aastal, äh, sest et tema võttis sõna mitmepoolse Magrebi nimel. ning teiseks, kas te plaanite välja töötada ka lahendust selleks, et lõunakalda äh, tra-, äh, lõunakaldale äh, saabuvad noored immigrandid enam ei hukuks. tegemist on väga tõsise probleemiga, me teame, et tuhandeid hukkub Vahemeres. milliseks, milline võiks olla praegune kiire lahendus ja mida oleks võimalik ka ellu viia? Pnudi poolt toetatav äh, mobiilsus võib-olla võimaldaks natukene humaansemalt lahendusi leida. Arab, eh, per dare spazio a tutti vi raccomando di essere sintetici nei vostri interventi. Ähm, selleks, et kõik saaksid äh, sõna võtta, palun lühemalt rääkida. aitäh, härra esimees. tahaksin kõigepealt äh, ära märkida et minu grupis, minu fraktsioonis kuues, kui me rääkisime sellest algatusest, siis äh, täheldasime, et meil oli Sahrawi valitsuse esindajaid äh, ning mul on kahju, et siin ei ole selle valitsuse esindajaid. me oleme Maroko edasiarendatud staatuse vastu, mis talle anti Euroopa Liidu poolt sest äh, meie arvates on inimõigustega seotud tõsiseid probleeme Marokos, mis puudutab äh, nii riigi sise- kui ka välispoliitika puhul, eelkõige just Lääne-Saharas, kus Maroko riigub rahvus, rikub rahvusvahelist õigust ning ei austa oma rahvusvahelisi kon-, lubadusi. tahaksin seega esitada järgmised küsimused äh, komisjoni esindajale esiteks, mida kavatseb komisjon teha selleks, et tagada, et Maroko austaks inimõigusi ning äh, teeks lõpu inimõiguslaste vastastele rünnakutele. teiseks, äh, milline on komisjoni seisukoht, mis puudutab Lääne-Saharat? seda konflikti ning kolmas küsimus, kas äh, komisjon teab proua Manavidai asjast ning mida ta kavatseb teha selleks, et tagada, et Maroko annab äh, sellele daamile tagasi tema passi. aitäh, härra Angurakis. proua Romero Lopes. aitäh, härra esimees. tahaksin ka tänada härra Amranit ning härra Landapurut ning ka härra Martini. olen hispaanlanna ning tunnen eriti huvi selle äh, teema vastu ning minu arvates on ka tore, et räägitakse edasiarendatud staatuse lisandväärtusest, see on väga oluline äh, teema, kas sellest saab eeskuju äh, assotsiatsiooni puhul teiste riikidega on loomulikult äh, erinevus, mis puudutab äh, edasiarendatud staatust ning assotsiatsioonilepinguid idapoolsete riikidega, sest äh, Vahemere raamis toimuvat poliitikat on laiendatud ka Ida-Euroopale, aga seda tehes määrit-, määrati kindlaks prioriteedid, see on iseenesestmõistetav. sellest hoolimata eeldab edasiarendatud äh, staatus, et äh, luuakse äh, tihe suht-, omavaheline suhtlemine, seega see peab minema kaugemale kui lihtsalt kaubavahetus tegemist peab olema mitmepoolse suhtlemisega, mis võtab arvesse ka inimlikku, poliitilist ning äh, ühiskondlikku, mitte ainult majanduslikku mõõdet. seega oma tegevuskavas peame osutama tähelepanu inimõigustele ning koostööle äh, vabaühendustega. seejärel võime alles kindlaks määrata prioriteedid. see on vaid esimene samm on assotsiatsioonilepinguid, mis ei ole veel sõlmitud näiteks Liibüaga ning oleks vaja teada, kas me võtame ka neis suhetes eeskujuks ähm, Maroko staatuse. ma ei räägi siin mitte Tuneesiast ja Jordaaniast. seega me arvame, et see edasiarendatud staatus on esimene samm siin me peame läbi viima ka hinnangu ning tahaksin teada härra Landa Burund, kas äh, esimese aasta kohta on juba tehtud hinnang ning äh, kas äh, on tuvastatud suuri probleeme, mida veel siin mainitud ei ole, mida aga peaks ära mainima? näiteks ma arvan, et parlamendiliikmed tahavad ka parandada edasiarendatud staatusega seotud olukorda. aitäh, sõna on proua Kilsil. jah, aitäh, ma tahaksin tulla selle küsimuse juurde tagasi, mida äsja mainiti ning seetõttu tahtsin ka sõna võtta. mulle tundub, et debatt suhete tugevdamise üle Maroko ning Euroopa Liidu vahel äh, võib äh, tegelikult aset leida ainult siis, kui meie inimõiguste teemat äh, puudutame ning Lääne-Sahara äh, teemat. tegemist on igapäevaelu puudutava küsimusega, rahumeelseid opositsiooniliikmeid arreteeritakse ning ma tahaksin teada, mida võetakse ette, et tagada enesemääramisõigus vastavalt ÜRO resolutsioonidele ning nagu kolleeg enne tahtsin, tahaksin samuti Sarauidide mm, küsimust tõstatada neljateistkümnendal novembril eelmisel aastal saadeti maalt välja Amrita Saida ning äh, ma usun tõesti, et äh, inimõiguste küsimus on siin esmatähtis ning eriti just Lääne-Sahara piirkonnas. aitäh, proua Nielsen ning härra Šolts. tänan, esimees. ka mina võtsin sõna sellepärast et osad küsimused, mis on minu jaoks olulised, ei leidnud tõstatamist, aga vahepeal need juba küsiti. kõigepealt konkreetne küsimus äh, komisjonile, et äh, kuivõrd äh, on edasi arendatud staatuse leping Euroopa Liidu ja Vahemere partnerluse kontseptsiooni osa, ehk siis äh, milline on Euroopa Liidu Vahemere koostöö siis täpsemalt ja kuidas saab olema lood, lugu tulevikus selliste lepingutega ja staatusega? teiseks, lähtuvalt eelnevast, kuidas äh, käsitlete probleeme ja konflikte mõningate Vahemere riikide vahel, näiteks äh, Maroko ja Lääne-Sahara vahel mina olen arvamusel, et selliste suhete selgitamine ja täpsustamine ka Euroopa Liidu poolt ja kon-, konfliktide lahendamise poliitika peaks äh, rakenduma tõesti lähitulevikus ja inimõiguste aspektist juba räägiti, võib-olla saate ka nendel teemadel lühidalt peatuda, tänan. aitäh, härra Scholz proua Flootro, palun. jah, suur tänu, lugupeetud esimees. selles edasiarendatud staatuse projektis Euroopa Liidu ja Maroko vahel tuleb ütelda, tegemist on mõlemas suhtes privileegiga, sest et tegemist on esimese sellise staatusega, kuid samas on tõstatunud ka palju küsimusi, mis ei sõltu mitte niivõrd Maroko eriolukorrast, kuivõrd metodoloogiast ja neist mehhanismidest, mis Euroopa Liit on praegu välja töötamas, et muuta legitiimseks Äh, see staatus. me äh, teame, milline, millised olid arutelud äh, Iisraeli ja Euroopa Liidu suhete parandamises, seda enne Gaza konflikti ning lõpuks Euroopa Liit leidis võimaluse mitte anda oma nõusolekut Iisraeli osalemiseks ühenduse ametite tegevuses. ma tahaksingi nüüd teada, et kas me tõesti teeme midagi konkreetset selle edasiarendatud staatuse osas. ma sain kolleegide sõnavõttudest aru, et inimõiguste ning demokraatia teema on äh, siin põhiline, kuid samuti tuleks vaadata hindamist ning kodanike osalust läbi vabaühenduste ning samuti parlamentide äh, saadikute osalemist. ma tahaksin küsida omalt poolt kas on olemas mingeid eelnevaid kriteeriume, mis võiks sarnada mingis mõttes Kopenhaageni kriteeriumitesse see on see naabruspoliitika laiendamine, mis võiks nagu sellele viidata. kas on sellised nii-öelda Kopenhaageni kriteeriume, mis annavad selle edasiarendatud staatuse, kas näiteks homsel päeval oleksime me võimelised andma sellise staatuse ka Tuneesiale, ometigi seal ju peetakse kinni ning äh, kiusatakse taga inimõiguste kaitsjaid. teiseks, aruande, aruandede edu kohta, kas sellel on mingit mõju, nagu näiteks õigussüsteem, äh, kinnipidamisasutused rahvusvahelise õiguse mm, kehtivus äh, ja muud sellised küsimused, kuidas äh, kõige sellega arvestatakse, kuivõrd suur on selle osakaal ning äh, mil hetkel Euroopa Liidu parlament saab oma sõna sekka ka ütel-, ütelda taolistes aruteludes? me peaksime, tahaksin teada, kuidas need eelkriteeriumid ning samuti teekaart ning see mehhanism, mis tegelikult võimaldab meil äh, Eh, teekaarti ellu viia, eh, siin me peame arvestama inimõiguste ja, ja demokraatiaga. meil oleks aga vaja selleks eelkõige just Euroopa mehhanisme, mis oleksid läbipaistvad ning usaldusväärsed ning see võimaldaks Euroopa Liidu Parlamendi saadikutel sekkuda samuti ja osaleda eh, selle staatuse andmisel, hindamisel ja muus aitäh, proua Flootre ja sõna nüüd raportööril ja seejärel, kui ja ma palun, et äh, kui tal võimalik on, siis äh, peaks kinni viieminutisest kõneajast. esmalt aga sõna professor Martinile, seejärel härra Amranile ning siis delegatsiooni juhile. Eh, eh, jah, telegrammi stiilis äh, kuue punkti raames püüan vastata. kõigepealt äh, inglise ja saksa keeles esitati küsimus äh, tagasivõtulepingu kohta. Maroko mm, siinkohal äh, ei ole ja olnud äh, aktiivne Euroopa Liit äh, soovib äh, seda tagasivõtulepingut, aga ütleb, et kõigepealt tuleb Marokol see leping alla kirjutada ja siis alles hakatakse läbi rääkima, see ei ole sugugi hea strateegia minu arvates. Euroopa Liit äh, üldsegi ei taha viisavabaduse perspektiivi pakkuda ja minu arvates äh, see ei ole hea liikumisvabaduse põhimõttest lähtuvalt, see on äh, põhja-lõuna teemaline diskrimineerimine. ma räägin väga kiiresti, sellepärast et mul ei ole absoluutselt aega edasiarendatud äh, staatus igal juhul toob endaga kaasa poliitilisi mõjusid, siin ei ole tegemist ainult administratiivse äh, faktiga. poliitilised tulemused loomulikult avalduvad alles hiljem, aga me räägime siin suhete struktuurist äh, riikide vahel, mis ei ole naaberriigid ja siinkohal ei tohi ära unustada, et see põhimõte kõik peale institutsioonide, see on ka Türgiga suhetes olnud äh, selline läbiv joon, äh, komisjoni president Prodi ütles selle omal ajal esimesena välja. nii et äh, kui liitumine aset ei leia, siis peab siiski aset leidma mingisugune mm, konvergents. see puudutab suhteid Türgiga ja siis suhteid riikidega, kellel on see eri staatus edasiarendatud staatust äh, müüakse Marokole maha millelegi, äh, millegi erilisena. põhimõtteliselt äh, on siin tegemist nagu sellise mudeliga, mis näiteks sarnaneb ka idasuunalisele assotsieerumisele ja suhetele Iisraeliga, mis on ka omamoodi erilised. ühesõnaga natuke teistmoodi võib-olla aga siiski minu arvates on murettekitav, et see kõik leiab aset ilma, et oleks mingi poliitiline alusdokument olemas, mis kirjeldaks näiteks eesmärke, näiteks äh, keskpika ja pika perspektiivi eesmärgi ja nüüd kiiresti. Magribi liit seda küsimust ei esitatud mulle, aga see on siiski väga otsustav äh, teema, mitte ainult äh, Magribi liidule, vaid ka lõuna-lõuna suunalisele koostöö. ja minu arvates on see väga mõttekas küsimus, et mida teeb äh, Euroopa Liit, kui Lääne-Sahara konflikt kõrvale, see blokeerib Alžeeria ja Maroko vahelisi suhteid muuhulgas. mida teeb Euroopa Liit, et arendada Magribi liidu vahelist koostööd? ma olen arvamusel, et assotsiatsiooni äh, kohtumistel Euroopa Liidu ja Alžeeria vahel on päevakorras alati energia, liikumisvabadus, aga mitte Magribi integratsioon. Euroopa Liit võiks selles valdkonnas teha rohkemat, ma ei ole kindel, et see kõik siis äh, käivitub ja edasi hakkab liikuma, aga sellegipoolest on tegemist väga olulise teemaga. ja nüüd äh, viimase küsimuse juurde. kodanikuühiskond, proua Romeva mainis seda. minu arvates on kodanikuühiskonna roll ääretult oluline ja edasiarendatud staatus võiks olla väga kasulikuks vahendiks, et edendada neid suhteid, et luua selline suhete võrgustik või kude, kus oleks siis kaasatud nii kodanikuühiskonna organisatsioonid kui ka kohalikud omavalitsused, kes mängivad ka väga olulist rolli edasiarendatud staatusega on juba mõned äh, elemendid äh, rakendatud, näiteks äh, teatud komisjonide vaheline koostöö, aga nii palju, kui mina tean, siis midagi spetsiifilist siiski ei ole nüüd aset leidnud, et edendada ka kodanikuühiskonda. ehk siis äh, ei ole tehtud äh, midagi, et äh, tugevdada ka kohalike omavalitsuste vahelist tööd. nii et lisandväärtust äh, siit kuskilt ei paisa ja nüüd lõpetuseks ja ma kohe lõpetan, Iisrael. Marokoga on Euroopa Liidul edasi arendatud staatus, on äh, teekaart ja nii edasi, aga Iisraeliga viieteistkümnendal aprillil kaks tuhat kaheksa allkirjastati äh, raamprotokoll, mis võimaldab teha koostööd Euroopa agentuuridega, aga Marokol sellist äh, kokkulepet ei ole ehk siis Maroko ei ole esimene riik, kellega on Euroopa Liidul priviligeeritud suhted. nii et Iisrael oli esimene. ja, ja teiseks, minu arvates on see väga oluline, igasugused äh, kuulujutud siin äh, ringlevad ja räägivad äh, konkreetsetest läbirääkimistest Tuneesiaga, et jõuda kiiresti edasiarendatud staatuseni. mina isiklikult, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, olen arvamusel, et tuleb leida vahendid, et edendada koostööd ja eristada valdkondi, et siis keskenduda nendele valdkondadele, kus on võimalik edu saavutada. nüüd, kui vaadata Euroopa Liidu poolt asja, siis edasiarendatud staatuse andmine Tuneesiale ilma, et äh, oleks selgitatud äh, Brüsseli või Kopenhaageni kriteeriumid, see ei oleks hea. suur tänu, professor Martin, te vastasite tõesti väga täpselt äh, kõikidele küsimustele ja nüüd äh, palun äh, härra Amrani. I have been asked many questions. I would like to start with your, your question about the mulle esitati mitu küsimust ning tahaksin alustada küsimusega, mis puudutab küsimust, kas äh, edasiarenenud staatus võimaldab edasi arendada Põhja- ning Lõunakalda riikide suhteid. tegemist on tõelise võimalusega nii Euroopale kui ka Marokole. Maroko on lõunakalda riik. meid huvitab Euroopa Liidu areng ning tema siseturu areng ning Maroko juba mitu aastat tagasi ütles seda kõike. täna on meil eri, edasi arendatud staatus ning see tähendab, et meil on palju ühist, palju ühiseid väärtusi, meil on poliitiline dialoog ning äh, meil on ka uusi ühiseid kogumisi institutsioonide, investeeringute ja muu vallas mul on hea meel täna teile ka teatada, et Maroko mõistab väga hästi, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid toimivad. ning ma arvan, et Euroopa Liit äh, teab sama hästi, kuidas Marokos asjad käivad. ning äh, täna tahaksime, äh, tahaks Euroopa Liit edasi arendada oma suhteid oma lõunanaabritega mitte ainult äh, Marokoga, vaid kogu Magribi piirkonnaga. näiteks äh, turvalisuse ning äh, rahu ning stabiilsuse küsimused on selles piirkonnas Euroopa, Euroopa Liidu jaoks väga olulised. me, see piirkond on teie naaberpiirkond ning teie turvalisuse jaoks on ka vajalik, et ta oleks stabiilne ning demokraatlik piirkond just nimelt seetõttu anti Marokole edasiarendatud staatus. see on väga oluline ka praeguse majanduskriisi kontekstis üleilmastumise puhul muutub kõik palju laiamõõtmelisemaks ning äh, täna on teie ettevõtted Marokos väga aktiivsed, investeeritakse palju infrastruktuuridesse ja mujale, sest meil on investeerimiseks ruumi ning äh, on palju võimalusi teie ettevõtete jaoks, äh, et nad saaksid äri, kasumit teenida. Te kui meie kogemusi kroonib edu, siis äh, võib äh, kogu see staatus puudutada ka teisi lõunakalda riike. rääkigem nüüd, äh, rääkigem hiljem inimõigustest ning demokraatiast. meie järgime omaenda demokraatlikku protsessi me oleme üles ehitamas tugevat demokraatlikku süsteemi, sest see on äh, Maroko ühiskonna ning poliitiliste parteide ning ka kuninga tahe. me kõik tahame, et Maroko jõuaks kahekümne esimesse sajandisse ning seetõttu oleme alustanud väga kaugele ulatuvate reformidega selleks, et demokratiseerida oma riiki. täna räägin ma siin teiega, Euroopa Parlamendiga, sest äh, meie usume ning äh, usaldame Euroopa kogemust ning meil ei ole sugugi komplekse selleks, et teiega kõigist nendest küsimustest rääkida. Te esitasite mulle ühe väga olulise küsimuse. In uh, irregular uh, situation see küsimus puudutas tagasivõtulepingut meil pole sellega probleemi. ebaseaduslikult Euroopasse viidivad marokolased äh, võetakse meile tagasi. probleem puudutab aga Sub-Sahara piirkonda. me oleme alustanud läbirääkimisi ähm, Euroopa Liiduga tagasivõtulepingu üle. Maroko on vastutustundlik riik, me tahame sõlmida realistliku tasakaalustatud lepingu ning mida oleks võimalik ka ellu rakendada. ja mis oleks ka poliitiliselt vastuvõetav, sest ka meil Marokos on kodanikuühiskond. me ei ole täna mitte lihtsalt üleminekuperioodis olev riik, vaid me, me ei ole mitte, vabandust, enam transiidiriik, vaid me oleme Sub-Sahara Aafrikast pärit sisserändajate sihtkoht ning äh, sageli on meil raskusi äh, sisserännanute äh, päritolu tuvastamisega. Maroko ei saa üksi hakkama saada Sub-Saharast pärit sisserännuvoogudega. seetõttu oleme otsustanud alustada süsteemiga, mis põhineb kolmel sambal. esiteks seadusliku sisserände lihtsustamine, võitlus ebaseadusliku sisserände vastu ning äh, me töötame edasi selleks, et vastuvõtulepingud sõlmida. Äh, meie, me soovime ka need probleemid kõrvaldada. ning äh, eelkõige on vaja just tuvastada, kas mõni sisserännanu on seaduslik või ebaseaduslik ning kust ta pärit on me töötame kõige selle nimel teiega koos ning seetõttu jätkame neid läbirääkimisi ja see ei ole lihtne. Magribi integratsioon on Euroopa jaoks prioriteet. see on strateegiliselt vajalik selleks, et hakkama saada erinevate arengu ning julgeoleku väljakutsetega ning lisaks sellele on see ka võimalus, mida me ei tohi käest lasta ma ei taha näpuga osutada äh, mõnele riigile Magribi piirkonnas. aga peame täheldama, et äh, paljudes riikides, meie naaberriikides Magribi piirkonnas ei ole piisavalt poliitilist tahet. me täna räägime siin edasiarendatud staatusest. Magrib on väga vajalik ning Magribit on vaja edasi arendada, sest ka Euroopa Liidu jaoks on vaja koos töötada hästi välja arenenud äh, süsteemiga. igatahes võite kindlad olla, et Maroko teeb kõik selleks, et äh, toimuks edu. see on meie valitsuse prioriteet. Marokk on äh, otsustanud ning teeb kõik selle nimel, et äh, koostöö Magribi ning Euroopa Liidu vahel tooks ka konkreetseid tulemusi. meil on poliitiline dialoog ning äh, see kõik on vajalik selleks, et äh, Magribi piirkonda paremini üles ehitada. see on vajalik ka selleks, et luua usaldus. Maroko töötab selle kõige nimel. Oui, j'arrive tout de suite. Ah, oui, je n'irai pas. En este tema voy a hablar en español, si me permiten, porque es más importante. Yo no quería... ma jätkan hispaania keeles, kui lubate, sest et see, mis ma ütlen, on nüüd väga tähtis. ma ei tahtnud seda teemat äh, siin käsitleda sest et äh, meie tänaseks teemaks on edasi arendatud staatus, kuid äh, te palusite, et ma puudutaks ühte väga tundlikku teemat. esmalt inimõiguste küsimus ja demokraatia. ja siin Marokol ei ole mitte mingeid kom-, komplekse meil on inimõiguste komisjon, mis tuleb regulaarselt kokku ning vaatab kõiki probleeme, mis on selle teemaga seotud. mis puudutab aga Maroko Saharat, siis siin ei ole tegemist inimõiguste küsimusega. ma väga kahetsen, et pean seda niimoodi ütlema, kuid ÜRO peasekretäri erisaadik on tugevdanud oma jõupingutusi selleks, et korraldatakse teine mitteametlik koosolek, mille raames tuleks tugevdada ja tõhustada läbirääkimisi. teine osapool on takistanud aga seda arengut ning on aeglustanud läbirääkimiste juurde tagasi pöördumist. tegemist on läbirääkimistega, mille eesmärgiks on äh, jõuda poliitiliste lahendusteni Sahara küsimuses ja Maroko soovib siin edasi liikuda. ma ei tahtnud sellest kõneleda, kuid te palusite, et ma teeksin seda reis äh, põhimõtteliselt me üritame tagada koostöö, seda ka teiste riikide teenistujatestega. Maroko, Marokol ei ole mingeid komplekse inimõiguste või demokratiseerimisprotsessi osas, mitte keegi selle vastu ei ole. Alžeeria minister, kui talt küsiti selle kohta, siis ta ei andnud ühtegi vastust Tintufi asjas. suur tänu, lugupeetud peasekretär ning äh, ma palun nüüd, et komisjoni delegatsiooni juht härra Lamdaburu väga lühidalt äh, kokku võtaks teema, sellepärast et härra minister on juba kohal. jah, aitäh, ma tahaksin lihtsalt vastata proua Flotrale, kes esitas viimase küsimuse ja üritan teha seda lühidalt, nagu paluti. kas on kriteeriume selleks, et hinnata ühe riigi demokratiseerimise äh, staatust, et äh, talle anda edasiarendatud staatus. ei, selliseid äh, nii-öelda Kopenhaageni äh, kriteeriume ei ole. väga hea küsimus tõesti, sellepärast et siin on suur segadus ning paljud teised riigid tahavad kasutada seda staatust. kui aga selliseid kriteeriume paika ei pane, siis tuleb iga juhtumit eraldi vaadata ja see võib endaga teatud kõrvalekaldumisi kaasa tuua. edasi, mida saab parlament teha selleks? et kontrollida arenguid äh, läbirääkimiste osas selle edasiarendatud staatuse ümber. tehke, tehke seda, mis te teete praegugi. on olemas dokumente, on näiteks iga-aastased aruanded naabruspoliitika kohta, samuti tegevuskava kohta Marokos. pidevalt koostatakse aruandeid äh, komisjonis, parlamendis. parlament võib ükskõik mis hetkel pöörduda komisjoni poole ning äh, teavet selle kohta nõuda. järgmisel aastal toimub assotsiatsiooni eh, nõukogu koosolek eh, assotsiatsiooni lepingu osas koos Marokoga, seal eh, esitletakse kokkuvõtet esimese aasta kohta edasiarendatud staatuse puhul. usun, et see dokument on väga huvitav ning selle ümber võib korraldada ka eraldi arutelu saadikutega, kas täiskogu või kahepoolselt või kuidas soovite nii et ma usun, et äh, komisjon on äärmiselt läbipaistvalt selles osas käitunud. Teie os-, osaks on äh, oma, oma algatust äh, üles näidata ja pöörduda komisjoni poole. ma olin noorena ise saadik siin parlamendis ning ma tean väga hästi, mis mida tähendab janu informatsiooni järgi ning soov, et töötatakse hästi. veel üks küsimus kas tegemist on mudeliga selle edasi arendatud staatuse puhul? ei, ma ei arva. leian, et tegemist on poliitilise eksperimendiga. ma mõistan, et äh, ülikooli professorid äh, armastavad väga välja töötada loovaid äh, dokumente ja muud. jah, ma saan sellest aru, see on igati mõistetav. ja ma mäletan, et president Brodi, Brodiga, kui me tulime välja naabruspoliitika ideega, kui Äh, jõudsid lõpule äh, liitumisläbirääkimised uute liikmesriikidega, siis jah, me teame väga hästi, äh, ka siin ju tõepoolest on vaja kriteeriume, te rääkisite ise demokraatlikest kriteeriumitest, kuid selline edasiarenduse staatus vastab mingile eriolukorrale, mis on seotud Maroko edasiarenemisega ning selle riigi sooviga öö, omada selget Euroopa Liidule lähenemise strateegiat mina lõppkokkuvõttes ei ütleks, et tegemist on praegu mudeliga, ei, tegemist on poliitilise eksperimendiga, mis mingil juhul ei tähenda liitumist, vaid lähendamist. me arutame seda, me võime seda tulevikus arutada, see on väga huvipakkuv, kuid me ei ürita leida kooskõlastatus kõikjal Egiptus, Liibüa, Maroko, kõik need on erinevad. meie Vahemere poliitika praegu Äh, meil on üks osa poliitikast, mis üldse ei toimu siin naabruspoliitika vallas. aga samas meil on iga riigiga eraldi kahepoolsed suhted, mis vastavad äh, nende riikide ambitsioonidele, Euroopa Liidu ambitsioonidele edasi liikuda. kui Iisrael on mingis valdkonnas äh, kaugemale jõudnud kui teised, siis siin ei ole mingeid probleeme, see aga ei tohi mingil juhul viivitada protsesse teiste riikidega nagu Maroko ja, ja muud nii et me ei peaks selliseid suuri plaane hakkama praegu looma ja kõike defineerima. väga oluline on Magribi küsimus, ma tahaksin meelde tuletada, et kaks aastat tagasi nõukogu tuli välja teatisega olukorra kohta Magribis ning erinevate arenguvõimaluste kohta. eesistuja tol ajal ei soovinud oma tööplaanidesse lisada seda küsimust. nii et kui teil mingeid kahtlusi meie soovides on, siis need soo-, äh, kahtlused ei tohiks puutuda, puudutada komisjoni, meie soovime kõiki kaasata selleks, et äh, see Magrebi äh, liit omaks toimuvaid suhteid meiega ning et mingeid taks-, takistusi sellel teel ei oleks. turvalisus, vabandust, energia meil on energia tarnekindluse kava Maroko puhul. me tahame vähendada tarbimist, soosida taastuvate energiaallikate kasutamist ning samuti muuta mitmekesisemaks tarneallikad. nii et te näete, et siin on põhimõtteliselt Maroko sama probleemid kui Euroopa Liidulgi. samuti edendame me finantskoostööd kaheksakümne miljoni euro ulatuses, mis võimaldavad energiapoliitikat toetada. ja see võimaldab samuti luua tugevamaid võrgustikke. ning varustada Euroopat Marokost lõuna pool olevate energiaallikate abil räägiti ka inimõigustest, Euroopa Komisjonile esitati siin üks küsimus. Marokos. Maroko puhul on Euroopa Komisjoni seisukoht järgmine, nimelt me vaatame, kas Maroko võimud peavad kinni inimõigustest või mitte. Marokos on Euroopa Liidu suursaadikud ning nad kohtuvad regulaarselt kohalike võimuesindajatega ning omavad selget pilti sellest, mis toimub Marokos. Nad pöörduvad erinevate küsimustega Maroko võimude poole ja nii edasi. me samuti toetame ühenduse eelarvest vabaühendusi, mis on tegusad inimõiguste valdkonnas ning äh, mis edendavad osalusdemokraatiat. nüüd, mis puudutab rahastamist siis meie oleme vaatleja rollis inimõiguste koha pealt. Te võite ka ise tulla vaatama, mis toimub, te võite tulla vaatama, mida me konkreetselt ära teeme. Te teate, et komisjon on võtnud endale kohustusi inimõiguste vallas. Te teate, kuivõrd tundlik see küsimus on meie jaoks seda seoses meie välispoliitika kujundiga ning ka Maroko valitsus on sellest igati teadlik, sest et me esitame pidevalt küsimusi Maroko valitsusele, tihti nad arvavad, et me teeme seda isegi liiga sagedasti. Lääne-Sahara, siin on komisjoni seisukoht väga selge, komisjon toetab täielikult ÜRO jõupingutusi siin. nii äh, ÜRO peasekretäri kui tema erisaadiku äh, jõupingutusi rahu tagamisel. Brüsselis äh, kohtusime me selle piirkonna esindajatega, samuti Maroko võimu esindajatega on meil pidevalt kontakte, nii et me äh, peame läbirääkimisi ÜRO raames siin. see on see lahendus, mida me toetame. Li-, osadel liikmesriikidel on muidugi teistsuguseid seisukohti, kuid sellega lõpetaksin praegu conclude i nostri lavori. tänan, härra Landapuru. ja nüüd on võimalik äh, härra Panseri teha lõppjäreldused, tema on Magribi riikide Araabia Magribi liiduga suhtlemiseks moodustatud delegatsiooni esimees. kuna Egiptuse välisminister on juba kohal, siis ma teen kiiresti. tänan äh, väliskomisjoni ja tema esimeest koostöö eest meil oli täna kuulamine kolme kõnelejaga ja rääkisime selle innovatiivse dokumendi erinevatest aspektidest, tahaksin toonitada ühte asja siin dokumendis. nüüd äh, arvatavasti luuakse parlamentaarne segakomisjon ja siis on võimalik algatada tõesti avatud arutelud ja mis puudutab täna tõstatatud teemasid, siis me jälgime tähelepanelikult ähm, arenguid. Maroko on äh, mõõdukas äh, partner Magribi piirkonnas, kellest ei saa üle ega ümber ja me väga loodame, et need lubadused, mis on antud poliitilise koostöö valdkonnas ka rakendatakse. jääme ära ootama laialdasemat integratsiooniprotsessi Euroopa Liiduga, millel on ka majanduslik ja sotsiaalne mõõde ja ma sellega tahaksingi äh, põhimõtteliselt äh, piirduda, aga kaks viimast aspekti nüüd veel. peasekretär Amrani toonitas muuhulgas, et äh, Maroko kuningriik soovib ähm, ja on algatanud tõhusama koostöö inimõiguste valdkonnas Euroopa Liiduga ÜRO raames. siinkohal tahaksin öelda komisjoni esindajale, et tuleks anda ka kindlamaid lubadusi selles valdkonnas. kui äh, me räägime inimõigustest ja kodanikuõigustest, siis need on keskse tähtsusega teemad, eriti just kuna täna jõustus Lissaboni leping. ja seda statuuti edasi arendades tuleks seda teemat ka kohaselt käsitleda, seda on võimalik teha kahte moodi. esiteks äh, ühelt poolt võiks olla selline kontrollipoliitika, mis jälgib arengut. see oleks täiesti, äh, täiesti kohane. on mitmesuguseid äh, koostöövorme ka valitsusväliste organisatsioonidega, selle ees ei peaks me ka sugugi hirmu tundma, kui me tahame oma suhteid äh, tugevdada me peame silmas majanduslikku ja sotsiaalset integratsiooni, aga kindlasti on vaja ka demokratiseerida neid riike, kellega me koostööd teeme. selles valdkonnas peaksime tegema rohkem tööd ja ma loodan, et äh, kõik parlamendisaadikud äh, annavad omapoolse panuse, et neid eesmärke oleks võimalik äh, kiiresti saavutada me ei soovi ju selliseid äh, vastuolusid, millest rääkis äh, professor Martin, me ei soovi, et oleksid mingid äh, erinevad edasiarendatud staatused, me tahame ühiselt saavutada ühtset eesmärki. suur tänu, esimees, suur tänu kõnelejatele ja käesolevaga jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, meil on kaks minutit aega, et siin poodiumil kõnelejad vahetuksid täna. Colleghi, per favore, se prendete posto, possiamo... Kolleegid, eh, palun võtke istet, siis eh, mõninga hilinemisega saame siinkohal tervitada Egiptuse Araabia Vabariigi välisministrit Ahmed Abul Keiti. sel ajal, kui te istute tahaksin äh, ka teha ära päevakorra kinnitamise, mida me seni ei ole teinud ja mis puudutab äh, päevakorrapunkti arvamuste vahetus äh, Marita Šak osavõtva loojutuse delegatsiooni saatmise kohta Kosovosse, siis see täna ei toimu, meie kuulamine läks juba üle aja ja meil on vaja kindlasti piisavalt aega arvamuste vahetuseks ja ka arvamuste vahetuseks koordinaatorite vahel, et valmistada ette kõrge esindaja välisministri komisjoni tulekut. niisiis. nüüd äh, võime alustada oma töödega ühiselt koos äh, Mašriki riikidega suhtlemiseks loodud äh, delegatsiooniga. tervitan härra välisministrit ja teen väikese sissejuhatuse. Teie tänane külaskäik leiab aset täpselt aasta pärast teie eelmist külaskäiku Euroopa Parlamenti, sellel ei ole mitte ainult sümboolne, vaid ka faktiline tähendus nendele suhetele, mis meie vahel on. Te olete täitnud vahendaja rolli Lähis-Ida suhetes, mida me väga väärtustame. Euroopa Liit äh, jälgib tähelepanelikult arenguid teie piirkonnas ja see on ka põhjus, miks meie komisjon soovib ähm, uuesti sisse viia Lähis-Ida töögrupi, mida hakkab juhatama Euroopa Parlamendi endine president härra Hans-Gert Pöttering. nüüd ähm, kannatamatult äh, ootame teie seisukohta seoses äh, rahuprotsessiga ja Palestiina erinevate poolte vahelise lepitamisprotsessiga, mida teie läbi viite, on leidnud aset erinevad arengud Lähis-Idas. Palestiina president äh, Mahmoud Abbas on äh, tõesti äh, targalt ja tasakaalukalt juhtinud äh, Palestiinat järgmisesse ähm, faasi. aga seda tasakaalu ei tohi ähm, kuidagi ohustada, tahaksime kuulda ka teie arvamust äh, Iisraeli asunduste poliitika kohta. ja samuti tuleb ähm, mainida, et Iisrael on jällegi võtnud Ida-Jeruusalemma välja oma asunduspoliitika eesmärkidest. meie ju lähtume kahe riigi lahendusest, kahe suveräänse riigi lahendusest. oleme seda toonitanud ka Euroopa Liidu Vahemere poliitikas. Teie riik on Vahemere Liidu kaaseesistuja ja see näitab, kuivõrd oluline te olete mitmepoolsete suhete valdkonnas Lähis-Idas ja ilma pikemat sissejuhatust tegemata annangi teile sõna. Teil on äh, sõna nii palju, kui äh, teil vaja on, meie ise räägime lühemalt, et siis ka kolleegid saaksid teile rohkem küsimusi esitada, tänan. tänan, esimees. mul on tõesti suurepärane võimalus tulla juba teist korda, aasta pärast eelmist korda teie komisjoni. see näitab, et minu riik äh, soovib äh, säilitada ja tugevdada oma suhteid Euroopa Parlamendiga. mul tuleb äh, lisaks sellele öelda, mina olen pärit äh, piirkonnast, äh, mis, äh, ma ei tahaks öelda, on pahandustes ja probleemides, aga tegemist on piirkonnaga, mis üritab probleemidele näkku vaadata ja nendest üle saada. nagu te täie-, täiesti õigusega toonitasite, siis äh, Lähis-Ida probleem, Palestiina-Iisraeli konflikt, Araabia-Iisraeli konflikt, need on sellised, mis äh, piinavad meie piirkonda. aga samas äh, oleme me silmitsi ka Sudaani küsimusega kus on äh, ka tegemist äh, väga keerulise olukorraga ja samuti äh, on meil Somali poolsaare probleem, piraatlus ja kogu selle kaosega kaasnev oht, mis seal piirkonnas eksisteerib. kahe tuhande kaheksanda aasta juulis Pariisis äh, käivitusid äh, läbirääkimised eelkõige ministeriaalsel tasandil, aga meil oleks vaja sekretariaati, mis ka keskenduks selle rakendamisele, milles me oleme kokku leppinud. tegemist on meil piirkonnaga, mis on väga tähtis maailma stabiilsusele kuna, kuna kuuskümmend protsenti maailma energiast on pärit äh, just äh, meie piirkonnast, Pärsi lahe ja Araabia poolsaare piirkonnast. meil on äh, mitmesuguseid probleeme oma piirkonnas, näiteks Iraani kasvav oht ja on äh, probleeme sellega, kuidas sellesse suhtuvad lääneriigid, eelkõige just äh, Julgeolekunõukogu alalised riigid pluss Saksamaa ja nendele probleemidele tuleb pöörata kohaselt tähelepanu. meie piirkond soovib äh, tugevalt arendada oma sidemeid muu maailmaga, aga samas äh, meid piiravad probleemid, mis äh, on tõesti väga keerulised selle piirkonna inimeste jaoks, milleks nad ei saa üle. ma tahaksin toonitada siinkohal, et ükskõik, kas me räägime Palestiina dialoogist, Palestiina-Iisraeli vahelistest läbirääkimistest, Sudaanist või äh, Vahemere Liidust. esitage mulle küsimusi ja ma vastan nendele hea meelega, tänan. ministro, eh, do la parola alla kolleega um, Marisa Mat-. aitäh. sõna on äh, proua äh, Mašriki delegatsiooni juhi esindajal Desta delegação que se encontra em Lisboa, as comemorações de entrada em vigor do... aitäh! me rääkisime siin Lissaboni lepingu jõustumisest. aitäh äh, see teie sissejuhatuse eest, austatud äh, esimees. ning äh, teie lühike sissejuhatus muudab väga selgeks asjaolu, et me peame detailselt analüüsima seda piirkonda ning selle poliitilisi, majanduslikke ning sotsiaalseid väljakutseid. Euroopa Liidu Parlamendi ning Egiptuse ametivõimude vahelised äh, suhted on teema, millega tegeleb äh, Mašriki delegatsioon ning äh, Egiptuse ametivõimed on sageli käinud Euroopa Parlamendis ning vastupidi, näiteks hiljuti leidsid aset kohtumised Kairos ning Aleksandrias. kõik see näitab, et meie kohtumised on väga olulised ning selle kohta on koostatud ka raport, mis on kättesaadav ma arvan, et äh, praegu me ei peaks äh, detailsemalt rääkima plaanidest, mis meil on äh, delegatsiooniga selleks, et luua kontakte Egiptuse ametivõimudega. ma arvan, et vastupidi, me peaksime kasutama kõike meie käsutuses olevat aega selleks, et anda sõna neile, kes soovivad esitada küsimusi, mis nende jaoks on olulised. nii et ma loodan, et me saame arendada olulist dialoogi nende huvitavate küsimuste osas aitäh. austatud kolleegid, alustame nüüd aruteluga. härra Salafranca palus sõna. palun tal äh, rääkida kahe minuti piires. aitäh, austatud esimees äh, tere tulemast, äh, minister. meil on hea meel, et olete siia tulnud ning olete meiega otsustanud arutelu pidada äh, Mašriki delegatsioon juhtis tähelepanu juba sagedastele kontaktidele, mis on parlamentide vahel president äh, Pötteringi visiit eelmisel aastal ning meil on väga viljakad kahepoolsed suhted. Euroopa Liit on äh, esimene teie riigu kaubanduspartner ning teine investor pärast USA-d. ma arvan, et teie riigi roll selle piirkonnaga seotud konfliktides on ka väga oluline. tahaksin teada, härra minister, kuidas äh, te arvate, et peaks sekkuma sellesse konflikti uus USA administratsioon? me rääkisime sellest äh, töörühmas, mida juhtis härra Pöttering Strasbourgis. kuidas äh, te suhtute konflikti lahendustesse Lähis-Idas ning millised on läbirääkimiste takistused? tahaksin ka teada millised on võimalused äh, arendada edasi Palestiina äh, autonoomiat ning äh, kuidas majanduskriis mõjutab kõike seda ning äh, aitäh! aitäh, härra Salafranca, aitäh, et pidasite kinni oma kõneajast, härra Obiols. härra minister, te rääkisite Vahemere Liidust ning tõdesite ilmselgelt nimelt, et äh, praegu on tekkinud stagnatsioon paljud meist äh, vaatavad äh, seda olukorda väga mureliku pilguga. meil on jäänud mulje, et Vahemere Liidu projekt me teame ju, et teie president äh, on ähm, koos Prantsuse presidendiga Vahemere Liidu eesistujaks praegu meie leiame, et äh, see liit peaks äh, tugevdama konkreetseid suhteid Euroopa Liidu ning äh, Vahemere lõunapoolse kalda riikide vahel. see on ühisprojekt kahe presidendi vahel, kuid tundub siiski, et praegune struktuur on väga haavatav ning sõltub suuresti Iisraeli ning Lähis-Ida teiste riikide vahelisest konfliktist tegemist ei ole mitmepoolse kontekstiga vastavalt Barcelona protsessile. kindlasti oleks äh, muu mehhanismi abil äh, paremini võimalik praegustest kriisidest üle saada. Istanbulis, nagu te ütlesite, on aset leidnud mõningad äh, ministeeriumide vahelised koosolekud, kuid seda liita on väga raske äh, elus hoida, raske on talle uut hoogu anda. võib-olla peaks ka mõningad asjad selgeks rääkima. kuidas näete teie seda olukorda? eriti seoses põhitähtsa probleemiga, milleks on seos Lähis-Ida konflikti ning Vahemere Liidu arengu vahel. stagnatsioon on tekkinud kas see tuleneb sellest, et lahendust ei suudeta leida konfliktile? kas te leiate, et Euroopa Liit võiks osaleda lahenduse väljatöötamisel ning eh, võib-olla oleks võimalik siin ka kiiremini edasi liikuda? aitäh, härra Obiols. proua Neits, kaks minutit. lugupeetud eh, esimees, eh, härra minister, lugupeetud suursaadik, kallid kolleegid, teen lühidalt kui võimalik. ma tahaksin peatuda järgmisel küsimusel, nimelt Palestiina kriis ja ühest küljest on Palestiina omavalitsus äh, Jordani läänekalda, teisalt jällegi on Hamas Gazas. me teame, et Egiptus teeb, mis suudab selleks, et äh, panustada leppimisprotsessi, võib-olla on see liiga julge väljend, kui vähemalt mingi arusaamise loomisele nende kahe võimu vahel. kas te näete siin mingit äh, lahendust või vastupidi, te leiate, et need kaks erinevat leeri, Palestiina erinevad leerid siis tegelikult äh, jäävad oma seisukohtade juurde ning seeläbi tõkestavad igasugust edasiminekut konflikti lahendamises, seda ka, see puudutab ka konflikti palestiinlaste ja Iisraeli vahel. ja võib-olla küünilisemalt võiks lausa küsida, et kellel sellest siis kasu on, kellel on kasu sellest, et Palestiina omavalitsus ning Hamas omavahel läbi ei saa või ei suuda vähemalt äh, mingilgi määral suhelda. aitäh! suur tänu, proua Näits! härra Puerta, kaks minutit. Senhor uh, Ministro dos Negócios Estrangeiros, por estar aqui presente suur tänu, esimees, suur tänu, välisminister, et te täna siia tulite. mul on teile kaks lühikest küsimust. kõigepealt, kuidas suhtub äh, Egiptus äh, Šveitsis toimunud referendumisse minarettide teemal? kas Egiptuse kopti vähemus on mures? teiseks, küsimus Iisraeli ja Palestiina konflikti kohta läbirääkimised on äh, peatunud, Euroopa Liit omalt poolt ei tule välja algatusega, et osapooli läbirääkimiste laua taha tagasi tuua. Iisrael on Euroopa Liidu priviligeeritud äh, partner, nii et minu küsimus ei puuduta seda, mida on teinud Egiptus, et leida poliitiline lahendus lähtuvalt selgetest põhimõtetest vaid äh, mina tahaksin küsida, mida on Egiptus teinud äh, oma suhetes Euroopa Liiduga selleks, et Euroopa Liit äh, saaks mängida selgemat rolli, aitamaks Palestiina inimestel saada oma toimivat riiki. härra Pötering, kaks minutit, palun härra esimees, on hea meel tervitada siin jällegi Egiptuse välisministrit ja ma tahaksin teile öelda, härra minister, et me väga hindame seda, mida Egiptus teeb kogu Lähis-Ida rahuprotsessis. tegemist on ähm, katsega, mis ei ole olnud nii edukas, kui me sooviksime, aga Egiptus on üles näidanud palju head tahet ja meie tõesti väga tunnustame seda tahaksin teha ühe märkuse Iisraeli, Palestiina ja nende omavaheliste suhete kohta. ma ütlen seda, kuna meil on siin ka äh, külalisi. meie Euroopas ei luba, et äh, Iisraeli julgeolek seatakse küsimärgi alla ja kui äh, Iraani president ütleb, et holokausti salatakse või, või vaikitakse maha ja Iisraeli riigi eksisteerimine on küsimärgi all, siis see ütlus ei jää vastuseta. samas on täiesti vastuvõetamatu, et Iisrael laiendab äh, asundusi Ida-Jeruusalemma ja osaliselt ka Palestiinasse. nüüd on kätte jõudnud ajahetk, mil ÜRO peab selle küsimusega tegelema, sellepärast et mitte kunagi ei äh, saavutata rahu, kui äh, Iisrael ja Palestiina mõlemad elavad turvaliselt oma riigi piirkondades ning austatakse vastastikku teineteise õigusi. ja ma tahaksin ka esitada küsimuse, et kas teie arvates ei ole jõudnud kätte ajahetk, mil ÜRO peaks tegelema jällegi asunduste poliitikaga, et äh, vältida Palestiina riiki iseseisvuse äh, saavutamisest, ohutustamist. suur tänu ja kolleeg Munits, kaks minutit, palun. Su... tänan, esimees, tänan, härra minister, et te siin olete. liitun nende muredega, mida ka teised kolleegid on siin väljendanud seoses Vahemere Liidu ja Egiptuse kaas eesistumisega ja sekretäriaadi moodustamisega. Euroopa Liit äh, on öelnud, et see oleks meie soovi Euroopa ja Egiptus soovib Euroopaga arendada suhteid eelkõige just majandust, kaubandust, teadus- ja arenduspoliitika valdkonnas. kas äh, Egiptus võiks äh, saada edasiarendatud staatuse Euroopa Liiduga sarnaselt äh, Marokoga. milline on olukord selles valdkonnas? tänan äh, kolleeg Munits ja järgmisena saab sõna kolleeg Vaike kaheks minutiks. president, spoštovani gospod minister. aitäh, lugupeetud esimees härra Vaigel. me, palestiinlased tõesti tunnevad äh, väga muret olukorra pärast. Teil on võimalik äh, rohkem kui teistel töötada selle probleemi lahendamise kallal, aga tihtipeale selline ühtsuse puudumine võimaldab äh, levida iisraellikel poliitikatel stiilis fait accompli. härra minister, millist rolli te näete Euroopa Liidul ja millist rolli te näete meie parlamendil? nüüd meil on äh, kehtiv Lissaboni leping ja meil on rohkem pädevusi tulevikuprotsessides. ma tahaksin teada praegusel hetkel, et milliseid läbirääkimisi peavad Iisrael ja Egiptus, kui räägitakse äh, rahuprotsessist. tänan, härra Vaigel. ja härra Kela on kaks minutit. The minister, I would like to appreciate the role of Egypt as a factor of ma tahaksin igati väärtustada Egiptuse rolli kui äh, stabiilsuse tagaja rolli. ma tahaksin samuti tervitada Egiptuse diplomaatide äh, soovi jõuda Äh, väga suurte eesmärkideni, ehk siis leida lahendus Iisraeli-Palestiina konfliktile. meile kõigile valmistab suurt muret äh, konflikt äh, Gaza sektoris ning selle isoleeri-, ning selle piirkonna isoleeritus. piiril on endiselt üks suletud piiripunkt, mis on juba kaks aastat olnud suletud. kuidas Egiptus saab kaasa aidata humanitaarolukorra äh, leevendamisele Gaza sektoris ning äh, vähendada selle piirkonna isoleeritust kogu maailmast. suur tänu, härra Kelam. härra Raudsepp, kaks minutit. Thank you, chairman. Mr minister, I would like to ask you about aitäh, esimees, austatud minister, tahaksin esitada küsimuse Afganistani kohta. USA president teatas, et ta saadab sinna rohkem sõjaväelasi, seda kavatseb teha ka Ühendkuningriik. milline on teie seisukoht selle piirkonna kohta ja milline peaks olema meie strateegia Afganistani, Pakistani osas? kas me peaksime suurendama oma sõjaväelist kohalolekut seal? kas äh, teil on keskpikas perspektiivis välja töötatud strateegia, kas teil on sealt lahkumisstrateegia, milline peaks olema meie eesmärk seal? aitäh, härra Raudšek, sõna on proua Barvanoval kaks minutit. aitäh, esimees. tere tulemast, austatud minister, kaks küsimust. üks oluline riik selles piirkonnas on Iraan mitu laeva Iraani relvadega, mis saadeti Hezbollale, äh, tuvastati kaks nädalat tagasi. Iraani äh, suursaadik lükkas selle väite aga tagasi ning ütles, et see kõik oli vale. tahaksin teada, milline on teie arvamus selle kohta ning teine küsimus. hiljuti äh, teatasid iraanlased, et nad ehitavad viite tuumajaama. mis on teie seisukoht? aitäh. sõna on härra Gualtieril, kaks minutit. aitäh, austatud minister. oma kõnes viitasite Aafrika neemele, äh, Somaaliale. tegemist on äh, piirkonnaga, kus Euroopa osaleb Atalanta missiooni läbi ning äh, me oleme rääkinud vajadusest äh, välja juurida piraatluse põhjused ning äh, meie kavatsetav missioon äh, on ka saa-, seadnud samad eesmärgid Somaalias. tahaksin teada, milline on Djibouti protsessi arenemisetapp ning millist rolli Euroopa Liit võib mängida seal Aafrika Liidu kõrval, mitte ainult toetades üleminekuvalitsust, vaid ka selleks, et äh, tugevdada piirkondlikku lähenemist Somaalia kriisile. aitäh, härra Gualtieri, viimasena saab sõna härra Takola. kaks minutit. tänan, esimees. ma tahaksin küsida üht-teist austatult äh, ministrilt me teame, et Egiptusel on tugev roll rahuläbirääkimistel Lähis-Idas ja me oleme siin parlamendis äh, korraldanud mitmesuguseid äh, kuulamisi, ma ise olen ka nendel osalenud. Gilad Sail, Iisraeli sõdur, kes on röövitud, milline on tema olukord ja kuidas Egiptus saaks aidata kaasa sellele, et Hamas äh, vabastab selle sõduri sellel küsimusel on suur mõju kogu Lähis-Ida protsessile ja ma paluksin siinkohal teie abi. Egiptus võiks äh, siin äh, tõesti äh, aidata kaasa mainitud küsimuse lahenemisele. suur tänu, härra Takola ning nüüd annaksin sõna härra ministrile, kellel on natukene aega vastata, väga palju erinevaid küsimusi esitada, nii et palun kuulame teid suure huviga. Thank you, president, but uh, tänan, esimees. kas need on kõik küsimused, millele ma pean vastama või? kui need on tõesti kõik äh, küsimused, siis ma hea meelega vastan keskööni, kui te nõus olete. ma sooviksin vastata nüüd esimesele küsimusele ehk äh, mis on meie arvamus äh, uue USA administratsiooni kohta läbirääkimiste algatamise küsimuses. ma arvan, et äh, USA administratsioon on üles näidanud äh, head tahet. juba esimestel päevadel pärast presidenti ametisse asumist ja Valgesse Majja minekut. ta nimetas senaatori George Mitchell'i erisaadikuks. senaator äh, muudkui külastas ja külastas, aga meie arvates administratsioon keskendus sellele, et äh, käivitada protsessi saavutades äh, teatud äh, teineteise mõistmise Ameerika ja Iisraeli vahel. Nad soovisid, et Iisrael kuulutaks moratooriumi asunduste laiendamisele, kaasa arvatud Ida-Jeruusalemma. samuti panustati sellele, et äh, Araabia riigid, kellel praegu suhteid Iisraeliga ei ole, mõtleksid nende suhete loomisele, liiguksid selle poole või teeksid teatud sammud. meie Egiptuses olime arvamusel, et äh, kui teie soovite probleemile läheneda sellest nurgast, siis olgu, me toetame teid selles ja me aitame teid. siiski Egiptuse seisukoht äh, on äh, olnud selline, et me peame keskenduma lõpptulemusele USA, Euroopa Liit, Venemaa Föderatsioon, ÜRO ehk kvartett peaks äh, panema paika selle, millisena nad näevad lõplikku kokkulepet ehk lõppmängu ja meil tuleb äh, siis äh, keskenduda Palestiina riigi piiridele. ehk kui inimesed lepivad kokku, et luuakse Palestiina riik, siis tuleb juba ette leppida kokku selle riigi piirides. viimastel kuudel on äh, räägitud sellest, et äh, Iisrael loobuks teatud territooriumite kontrollimisest, mis okupeeriti äh, tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendal aastal, aga need territooriumid on sama suured kui need, mis siis äh, okupeeriti kuuekümne seitsmendal aastal ehk äh, palestiinlased äh, kaotasid üle kuuesaja kahekümne tuhande ruutkilomeetri maad ja nüüd ähm, Iisrael annaks palestiinlastele kontrolli siis sama suure territooriumi üle, kui nad kaotasid nüüd siis pandaks paika Iisraeli ja Palestiina piirid ja see on kõige lihtsam probleemile lähenemise viis. praegu on meil Palestiin, on Iisraeli peaminister öelnud, et Iisrael on valmis kehtestama moratooriumi seoses asundustega läänekaldal ja kui ta nimetab neid territooriumeid äh, Juteaks ja Samaariaks, siis äh, see ju näitab, et ta ei tunnusta neid äh, Palestiina territooriumina. ta peaks ütlema, et lõpetatakse asunduste ehitamine läänekaldale, sest selle me anname palestiinlastele tagasi, aga kui kasutada geograafilisi nimesid Judea ja Samaaria, siis kuidas on võimalik anda palestiinlastele nende nimetatud oma territoorium tagasi, see ei ole kooskõlas. teiseks, Iisraeli peaminister ütles, et äh, Jeruusalemm on Iisraeli suveräänne pealinn ja Iisrael on annekteerinud äh, Ida-Jeruusalemma tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendal aastal ja läbirääkimisi selles osas ei toimu. kui palestiinlased on nõus äh, sellest lähtuvalt äh, läbirääkimistele minema, siis nad äh, põhimõtteliselt ju kaevavad auku endale, andes Ida-Jeruusalemma Iisraelile ükski Araabia riik ei saa loobuda sellest moslemitele pühast linnast. nii et selline on olnud siis Iisraeli pakkumine palestiinlastele. ja nüüd me olemegi tupikus. seisame paigal. rahuprotsessi ei ole, meil ei ole ka rahupüüdlusi ja kõik äh, stagneerub. Te võite küsida, et äh, mis äh, viis meid äh, välja sellest olukorrast. mina Egiptuse välisministrina ütlen järgmist. on äh, üks võimalus. Euroopa Liit, USA ja Venemaa saaksid otsustada, et kokkuleppe parameetrid pannakse paika ka kvarteti poolt ja neid äh, toetab äh, julgeolekunõukogu. ma ei räägi siin pealesurutud lahendusest, aga võib panna paika kokkuleppe parameetrid, leppida kokku selles, et Palestiina riik äh, luuakse, et Palestiina riigil saab olema ühendatud territoorium, et see ei ole jagatud erinevateks osadeks ning et äh, kõik ei lahendata kiirteedega, ehk siis äh, ühtne territoorium ning et äh, lepitakse kokku ka territooriumite küsimus lähtuvalt kolmekümne seitsmendal aastal toimunust. samuti tuleks kokku leppida, et et äh, tagatakse Iisraeli turvalisus, et äh, ei tule ohtu Iisraelile Palestiina riigi poolt või teiselt poolt Jordani jõge. ehk siis, äh, kui lepitakse kokku teatud kokkuleppe parameetrid, siis on võimalik kutsuda iisraellased ja palestiinlased läbirääkimistele nendest parameetritest lähtuvalt, me saame neile öelda, et tulge rääkige nüüd sellest lähtuvalt, sest te omavahel ei jõua kokkuleppele. ja mis puudustab äh, asunduspoliitikat äh, ja seda, et äh, kas tuleks minna ÜRO tasemele, siis kahjuks Liibüa, kes on Julgeolekunõukogu liige kuni detsembri lõpuni, on Julgeolekunõukogus nüüd viimase kümne päeva jooksul üritanud äh, tutvustada resolutsiooni projekti, mis kutsub äh, üles äh, asunduspoliitikat peatama Palestiina territooriumidel. lihtsalt kutsutakse üles peatama seda tegevust, sellepärast et kui ehitamisega jätkata, siis palestiinlastel polegi kuskil oma riiki luua. ja Liibüa ei saanud üheksat toetushäält ja nad ei saanudki esitada seda resolutsiooni projekti. nii et äh, kui me tõsiselt ei peata asunduste ehitamist, siis teatud hetkel on olukord selline, et kahe riigi lahendust enam ei olegi. meil on kolm võimalust, meil kõigil, teil, meil ja kõigil teistel. praegune kurss ehk siis äh, kokkuleppe saavutamine Palestiina ja Iisraeli vahel sellistest raamistikult lähtuvalt, nagu ma äh, mainisin ja kui me seda ei tee, siis jääb üle kaks võimalust. esiteks äh, vägivald, terrorism, sõda, enesetapud ja väga kurb lugu, ühesõnaga, mida me oleme täheldanud viimase viieteistkümne aasta jooksul, tapmised, veri, kõik, mis äh, paneb mind kahvatama ja see on, see on võimalus, aga keegi ei aktsepteeri seda siiski võimalusena. ja siis kolmas võimalus seisneb selles, et äh, sõda ja vägivald äh, eskaleerub ning ei ole kaasatud mitte ainult Egiptus, Jordaania ja Süüria, vaid see kaos jõuab ka Euroopasse. sellepärast et äh, Vahemeri on ju meid ühendav. ja siis on veel lahendus üks riik äh, kahele rahvale, kas Iisrael seda aktsepteeriks? ei, vähemalt praegusel hetkel mitte. nii et meil tuleks äh, avaldada survet iisraellastele, et nad lõpetaks asunduste ehitamise ning et äh, palestiinlased saaksid läbirääkimisi pidada mitte Judeast ja Samaariast äh, lähtuvalt, vaid äh, läänekaldast lähtuvalt. ma ei nimetaks seda protsessiks, sellepärast et kui me räägime rahuprotsessist, siis see jääb niimoodi igavesti kestma kui ma äh, üheksakümne esimesel aastal olin äh, Egiptuse välisministri assistent, siis äh, Egiptuse välisminister ütles Iisraeli peaministrile, et me soovime aktiveerida rahuprotsessi ja nii edasi ja talle vastati, et ma olen rääkinud palestiinlastega kümme aastat ja minult nad midagi vastu ei võta. probleem muudkui äh, suureneb ja muutub hullemaks iga päevaga, kui me koheselt ei tegutse. Euroopa sõnal on kaalu, Euroopa on lähedane, Euroopal on potentsiaal, Euroopa ühtsus äh, tugevneb Euroopal on äh, tugevnev parlament, mis äh, saab ka oma pädevusi teostada. nii palju siis äh, rahuprotsessist. mis aga puudutab palestiinlaste vahelisi suhteid, siis me üritame neid lepitada. me oleme välja pakkunud kokkuleppe mis võimaldaks äh, Hamasil ja Fatal teha koostööd, kuni leiavad aset valimised. kui valimised aset leiavad, siis see, kes võidab, moodustab valitsuse. palestiinlaste vahelised äh, lahkhelid äh, mõjuvad kahjulikult äh, rahuprotsessile ja Palestiina rahvusliku liikumise ühtsusele ja see kõik teenib ainult äh, Iisraeli huvisid. kui palestiinlased on lõhestatud, siis iisraellased võidavad, see on täiesti loomulik. ja lõivu ei maksa mitte ainult iisraellased või palestiinlased, vaid me kõik Palestiina omavalitsus allkirjastas kokkuleppe, mille me ette valmistasime. Hamas äh, ei allkirjastanud seda, nad tulid välja omapoolsete märkuste ja reservatsioonidega. loodetavasti me tuleme välja varsti uue omapoolse algatusega, et äh, saada ka nende toetust ja ma loodan, et äh, varsti meil õnnestub veenda neid kokkulepet alla kirjutama oluline äh, on see, et kahekümne neljandal jaanuaril saab olukord olema selline, et mitte ükski Palestiina institutsioon ei ole enam seaduslik. parlament on ebaseaduslik, president on ebaseaduslik ja kõik institutsioonid on põhimõtteliselt tühised. kui Palestiina president ei päästa olukorda, öeldes, et äh, tuleks välja presidendi dekreediga lähtuvalt äh, Palestiina seadusandlusest niimoodi, et äh, kõiki institutsioonide pädevusi pikendatakse, kuni saavutatakse kokkulepe. kas see on võimalik? jah, ma arvan, et see võib aset leida. ja ma usun, et me kõik äh, toetaksime neid, sest äh, kui äh, ühtsust ei ole, siis levib kaos, niipea palju siis palestiinlaste vahelistest suhetest ja ma märkasin, et oli ka palju küsimusi Vahemere Liidu kohta. Vahemere Liit ei stagneerunud, see ei olnud nii ainult üks ministritevaheline kokkulepe ei toimunud ehk kokkusaamine ei toimunud, aga energia- ja veealased läbirääkimised äh, leiavad aset. meil tekkis äh, ummikseis äh, sekretariaadi koosseisu osas. kui ei ole sekretariaadi, kui ei ole peasekretäri, siis ei ole ka võimalik rakendada või kontrollida projektide rakendamist. on kuus põhiprojekti, millele meil tuleb keskenduda. pühapäeval oli mul Pariisis kohtumine Prantsusmaa ja Hispaania välisministritega, Hispaania on äh, tulev eesistuja ja Prantsusmaa on algatuse osas äh, kaaskoordineerija ja meie arutelud annavad mulle põhjust uskuda, et varsti maksimaalselt äh, paari nädala jooksul käivitub sekretariaadi tegevus ja meil saab olema kokkulepe selle kohta, kuidas hakkab toimuma kuue asepeasekretäriga, nii palju siis äh, Vahemere Liidust. ma ei ole arvamusel, et äh, Palestiina-Iisraeli konflikt äh, mõjutab seda algatust. algatus on rohkem keskendunud projektidele, mis äh, teenivad äh, mittepoliitilisi huvisid. poliitika on täiendus, see aitaks käivitada ja läbimurret saavutada. aga kui meil saab olema sekretäriaat, siis äh, seal on äh, nii äh, Palestiina kui ka Iisraeli asepeasekretärid, nad äh, iga hommik äh, peavad istuma maha ühe laua taha, tegema koostööd peasekretäriga, et edendada kogu selle algatuse toimimist. oli ka küsimus Egiptuse ja majanduskriisi kohta ehk kuidas see mõjutas meie majandust Egiptuse majandus kasvas kuni kahe tuhande kaheksanda aastani seitse koma kaks kuni seitse koma kolm protsenti aastas ja me soovisime saavutada kahe tuhande üheksandaks aastaks äh, kaheksa protsendise kasvu. meile tundus, et meid äh, piirab äh, ainult raudteede ja kiirteede võimekus. sadamad on meil piisavalt võimekad, aga piirangud tõesti seadsid peale kiirteed, raudteed, mis ei võimaldanud niivõrd ähm, sulgkaubahooga me töötasime selle probleemi lahendamise kallal, siis aga tuli majanduskriis ja majanduskasv saab olema sel aastal neli koma kolm kuni neli koma neli protsenti. osad inimesed ütlevad, et neli koma neli äh, kasv on päris hea, aga tuleb vaadata ka seda, kust on alustatud. nii et me lootsime kaheksat, üheksat ja lõpetame nüüd nelja koma neljaga. nii palju siis äh, Egiptuse majandusest siis oli ka küsimus äh, mošeede ja minarettide kohta Šveitsis. on kurb. ja see olukord äh, kindlasti mõjutab äh, ka suhteid, inimestevahelisi suhteid Vahemere piirkonnas sellepärast, et viimased kümme-viisteist aastat me oleme rääkinud tsivilisatsioonide ja religioonide vahelisest äh, dialoogist. me oleme rääkinud äh, tsivilisatsioonide liidust, äh, näiteks Hispaania ja Türgi äh, on äh, sellist ettepanekut teinud samuti ÜRO peasekretär, äh, on tulnud omapoolsed algatused välja. meil on äh, Aleksandria raamatukogu, Anna Linti fond, kes on kõik selle teemaga tegelenud ja nüüd äkki kõik nüüd see töö visatakse näkku moslemi kogukonnale Šveitsis. kurvastusega olen ma lugenud, et osad Euroopa Liidu riigid üritavad äh, kopeerida seda tegutsemisviisi ja minna ka sama teed. kui see aset leiab, siis äh, saab olema tõesti väga kurva arenguga tegemist, kui väljenduda tagasihoidlikult. osad äh, ühiskonnad ei ole piisavalt avatud ja nad äh, annavad nõu ja räägivad äh, asjadest, aga samas nad ei rakenda neid äh, aspekte enda ühiskonnas. me peame olema tõesti väga ettevaatlikud, kui väljenduda tagasihoidlikult. ja kuidas see mõjutab Egiptuse kopti kogukonda? ei, see ei mõjuta neid absoluutselt. kõik, kes külastavad Egiptust, näevad kirikuid igal pool ja meie ei ole arvamusel, et koptid on Egiptuses vähemus. vähemused on äh, tihtipeale etniliselt erinevad, aga koptid on egiptlased. isegi rohkem egiptlased, nad ise on arvamusel, et nad on rohkem egiptlased kui muud, sellepärast et nad on kogu aeg Egiptuses olnud, nii et mitte keegi nende olukorda ei muuda, nad ähm, elavad Egiptuses, nad on ähm, osalemas äh, sõjaväes, äh, riigiametites, ülikoolides, nii et ma ei näe siin absoluutselt äh, mitte mingisugust probleemi uh,. The, the elevation Euroopa Liidu ning Egiptuse vaheliste suhete osas on probleeme, me töötame nende kallal, on äh, loodud äh, komitee, äh, mille on loonud Egiptus ning komisjon ning selle eesmärk on lahendada probleemid ning peagi, tõenäoliselt aprillis, umbes kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal aprillil jääb aset assotsiatsiooni nõukogu selleks, et näha, millised on olnud edusammud. loodan, et äh, selleks ajaks oleme see probleemi lahendanud. Euroopa Liit on äh, meie suurim kaubanduspartner, ta on meie jaoks väga tähtis. samal ajal arvan ma, et äh, ka euro, Egiptuse tähtsust mõistavad kõik. ma ei pea seda teile meelde tuletama et äh, Egiptus kuulus kunagi Rooma impeeriumisse, seda isegi enne seda, kui paljud äh, eurooplased liitusid selle impeeriumiga või siis hiljem Euroopa Liiduga. meil on olnud suhted äh, Kreekaga, Roomaga, Hispaaniaga, Küprose, Malta. ja paljude teiste riikidega. isegi paljud meie sõnad on pärit äh, kreeka või itaalia keelest. seega Euroopa Liidu ning Egiptuse vaheline suhe äh, või liikmesriikidega suhe on, äh, võivad, nad võivad väga kaugele areneda, need äh, suhted, neile ei ole tõepoolest äh, võimalik lage panna. väga huvitav küsimus oli, tuli Afganistani kohta ning sellele on väga raske vastata. aga ma pean üritama sellele vastata. Afganistani probleemi ei saa lahendada jõudu kasutades jõud võib olla vaid üks osa vastusest. aga me peame keskenduma äh, poliitilisele, majanduslikele ning sotsiaalsele mõõtmele. kui me kasutame vaid sõjalisi vahendeid, siis äh, jääme igavesti patiseisu. ning äh, sellele järgneb aina kasvav vägivald Afganistani ei saa allutada jõudu kasutades, sest afganistanlased peavad välismaalasi äh, vaenlasteks ning niikaua, kui vaenlane on nende territooriumil, niikaua afganistanlased ka vastu võitlevad. kui on vaja suurendada sõjaväelist kohalolekut äh, Afganistanis, siis seda vaid, äh, peab, siis tohib seda teha vaid väga lühikeseks perioodiks, selleks ajaks, äh, selle hetkeni, kui on loodud Afganistani valitsus, mis on suuteline riiki kontrolli all hoidma ning isegi mitte kogu riiki, sest äh, kuningriigi ajal ning enne, kui sekkus Nõukogude Liit, äh, oli juba tegemist riigiga, mis oli raskesti kontrollitav. seega peab äh, jõudma arusaamisele, et peab kasutama erinevaid vahendeid ning peab kasutama kõiki meie kasutuses olevaid vahendeid. me peame ja mina üritan edasi arendada selle riigi majandust. üritame vähendada nende rühmituste ja elementide rahastamisallikaid, mis töötavad keskvalitsuse vastu ning üritame kontrolli saada ka narkokaubanduse üle ja seda piirata. narkokaubandus ähm, aitab mõningaid ühiskonna elemente, mida ei tohiks eksisteerida. me peame kasutama nii majanduslikke, poliitilisi kui ka ühiskondlikke vahendeid, mitte ainult äh, sõjalisi vahendeid. sest need ei suuda tulemust saavutada. tegemist on moslemi ühiskonnaga olge ettevaatlikud siin, sest iga moslemi tapmine Afganistanis on midagi, millest äh, saadakse teada ka Marokos. relvade tulistamine hoolimatult äh, rühmituste juhtide tapmiseks ning kui selle käigus saab surma kümneid perekondi, siis äh, see jääb nendele kõigile meelde ning nad maksavad tagasi. nii et seal peab olema väga ettevaatlik. sedasorti kogemus on meil olnud juba Jeemenis aastatel kuuskümmend kaks kuni kuuskümmend kaheksa. see oli väga kalliks maksma läinud äh, kogemus, sest äh, Afganistani ühiskond on ühiskond, mida peab mõistma, enne kui teda saab rünnata. mul on veel vastamata kolm küsimust. Iisraeli sõdur Shalit. me oleme välja töötamas paketti. iisraellased peavad omapoolse panuse tegema. iisraellased otsustasid äh, nõustuda äh, nõu-, otsustasid nõustuda maksma vahet ning äh, vabastama Palestiina vange. ligi kaksteist tuhat vangi, keegi ei tea nende nimesid. nii et äh, siin on juttu ühest sõdurist, ühest elust, loomulikult me peame seda kaitsma, aga samas on meil kaksteist äh, tuhat palestiinlast, kes on Iisraeli vanglates, me ei tohi seda tähelepanuta jätta. ükskõik, kui palju me ka ei hooli, me peame siin lähtuma põhimõtetest ning eetikast. me oleme töötamas kokkuleppe kallal, aga iisraellased teevad ühe sammu ettepoole ning kaks sammu tahapoole. see tähendab, et nad on nõustunud vabastama tuhandeid, aga nad ei ole valmis äh, Äh, nende vabastatavate nimesid teavitama, sest äh, nad seavad alati tingimusi. niimoodi ei saa ka toimida. Nad äh, peavad nõustuma vabastama need tuhat inimest näiteks, kelle vabastamist nõutakse, sest nad elavad ju Jordani läänekaldal ning neid ei ole võimalik ümber paigutada vaid ühe öö jooksul Iraani küsimus. iisraellased äh, arestisid äh, paar äh, laeva merel, viisid need Haifasse ning avastasid, et seal on laadung, mille hulgas võib-olla, võib-olla mitte, sest sõltumatuid vaatlejaid seal ei olnud oli siis relvi. aga kui sedasorti laadung äh, läbib Suessi kanalit, siis me keeldume äh, lubamast äh, riikidel kasutamas kanalit selleks, et transportida kaupu, mis on ebaseaduslikud või mis on meie põhimõtete vastu kui äh, deklareeritakse, et tegemist on äh, nisuladugiga, siis peab see ka nii olema, et tegemist ei tohi olla relvadega. aga me oleme suurendamas oma suutlikkust kontrollida konteinerite sisu ei ole võimalik tuua meie sadamatesse sadu konteinereid kontrolli jaoks see on ju väga kallis ning aeganõudev äh, protsess ning äh, tulemuseks oleks, et äh, meie sadamatesse tulemist väldiksid inimesed. see oleks meie jaoks väga raske protsess. meie arvamus kümne uue Äh, uraani rikastamisjaama suhtes. ma arvan, et meie Iraani vennad on vihased ning seetõttu on nad öelnud asju, mis ei ole võib-olla päris õiged. ma ei usu, et neil on vaja kümmet uut rikastamisrajatist. me peame aga rõhutama äh, riikide õigust äh, arendada tuumaprogramme rahu äh, eesmärkidel. riigid peavad käituma viisil, mis tekitab usaldust. aga igal riigil on õigus toota tuumaenergiat rahumeelsetel eesmärkidel kasutamiseks vastavalt äh, tuumarelvade leviku tõkestamise äh, lepingule. kui aga mõni riik, mis on sellele lepingule alla kirjutanud, äh, tegutseb ebaseaduslikult, siis see on teine küsimus. me peame täpselt selgeks tegema, milline on siis olukord. ja lisaks sellele meie Äh, eesmärk on luua meie piirkonnas, äh, meie piirkonnas paik, mis on äh, tuumarelvade vaba. Iisrael ei ole alla kirjutanud tuumarelvade leviku tõkestamise lepingule. me kutsume üles teda seda tegema ning kutsume teda üles ka äh, nõustuma tuumarelvade vaba tsooni loomisega. kui mõni riik äh, seda ei aktsepteeri, siis ohustab ta kogu Vahemere piirkonda, kogu seda piirkonda. ärge mitte arvake, et Kreeka või Küpros on siin äh, kaitstud selliste arengute eest. seega mina arvan, et äh, parimaks lahenduseks oleks välja kuulutada tsoon äh,, ning äh, nõuda, et iisraellased ning äh, iraanlased järgiksid rahvusvahelise üldsuse tahet ning äh, Iisrael peaks siis loobuma oma tuumarelvadest ning Iraan peaks kinnist-, kinnitama ülejäänud maailmale, et tema